Good afternoon, ladies. tere päevast, daamid ja härrad, kallid kolleegid. alustaksime tänase koosoleku. meil on siin paljud keeled täna kasutamiseks kättesaadavaks, on väga arukas, te kõik teate, et väga paljudel kolleegidel ei olnud täna kerge siia tulla sest et varasemate kuulamiste ajal meil on olnud siin rohkem kolleege kohal, ma tahaksin kõiki tervitada ning tahaksin kaks lühikest märkust teha. kõigepealt äh, keelte kohta, mis, äh, tegelikult sellest ma juba rääkisin ja siis dokumentidest. Äh, dokumendid on Äh, siis ära saadetud teile juba, need on teile kättesaadavad ja kogu seda kuulamist kantakse ka veebis üle. niisiis, ja nüüd jõuame äh, tahaksin äh, küsida, kas kellelgi on midagi öelda päevakorra kohta. ei ole, sellisel juhul loeme päevakorra kinnitatuks. teiseks päevakorrapunktiks olid protokollid, mis teile saadeti ka nende kohta ei ole midagi öelda, siis on need vastu võetud ja nüüd jõuame kolmanda päevakorrapunkti juurde. avalik kuulamine, mis puudutab rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist. reeglite täitmise küsimused, millised reeglid ja kuidas saab kontrollida seda Äh, kõike see on meie arutelude objektiks äh, tänase kuulamise esimesel poolel, me oleme kuulamise jaganud kaheks pooleks. Äh, kõigepealt kuulame ära siis Euroopa institutsioonide esindajaid ja tahaksin tervitada härra Giovanni Kesslerit, kes on Euroopa pettusevastase ameti Olavi peadirektor, tere tulemast ja samuti Simon Riondeed kes on Europoli äh, kõrge esindaja ning rahapesuvastaste andmebüroode võrgu esindaja Europolis, nii et tere tulemast ja Klaus Maier Kaabri, kes on Eurojusti kolleegiumi äh, sakslasest liige, nii et tere tulemast. enne kui alustame, tahaksin äh, teha veel mõned sissejuhatavad märkused. täna on meie neljas kuulamine me oleme äh, oma arvamuse koostamisega jõudnud keskteele, me teeme ettevalmistusi äh, esimeseks töödokumendiks. Äh, ajakirjanik, kuulasime ära Arna, ajakirjanikud, siis rahvusvaheliste standardite koostajad ja täna tahaksime parema ülevaate saada sellest, kuidas toimivad erinevad järelevalveasutused, milline on nende roll Ehm, need järelevalveasutused, kes tegelevad siis Euroopa Liidu äh, seaduste kontrollimisega ja äh, rahapesu vallas ja maksupettuse vastase võitluse vallas ja iseäranis tahaksime kontrollida, millised meetmed on vajalikud äh, selleks, et seadusi rahapesu vallas Äh, saaks paremini ellu viia iseäranis ähm, äh, seoses nende kogemustega, mis meil siis Panama dokumentidega on. ning äh, kolmas oluline punkt on see, et me tahaksime saada siis ka ettepanekuid omaenda lõpptöö jaoks või teeksime ettepanekud oma ise, ise siis äh, nagu ma juba ütlesin, me oleme jaganud siis oma tänase kuulamise kaheks pooleks ja esimesel poolel kuulame ära siis Euroopa Liidu institutsioonide esindajad ja teise kuulamise poole käigus käsitleme siis küsimusi liikmesriikide vaatevinklist, nende asutuste vaatevinklist. mul on veel mõned sissejuhatavad märkused. kõigepealt Äh, meil on äh, rahapesuvastane töökond, äh, oleme nende esindaja siia kutsunud, tegemist on valitsustevahelise asutusega, mille liikmeks on ka Euroopa Komisjon ning see tegeleb siis arengutega rahapesuvastas kogu maailmas ja ka sellega, mis on seotud siis nii rahapesu kui ka terrorismi rahastamisega Eh, siiamaani ei ole me leidnud kedagi, kes oleks valmis olnud meie kuulamisele tulema ja eh, ma seetõttu eh, saatsin selle organisatsiooni esimehele kutse, et eh, nad siiski tuleksid järgmisele kuulamisele ja siin teeksid ettepaneku, sest ettekande, sest see on äärmiselt oluline, eh, sellepärast et komisjon eh, oma väga paljudes ettepanekutes tugineb just nimelt rahapesuvastase töökonna ettepanekutele. teiseks, me oleme kutsunud ka Rootsi finantsinspektsiooni esindajaid selleks, et nad osaleksid meie kuulamisel me oleme neilt teada saanud, et Rootsi finantsinspektsioon äh, viib läbi äh, oma äh, uurimist, parlament on loonud vastava uurimiskomisjoni ning nad tahavad selles uurimiskomisjonis kõigepealt siis töö lõpetada ja siis meid teavitada ning nad ütlesid meile, et me ei saa eh, anda Euroopa Parlamendile rohkem infot või varem infot, kui me anname seda Rootsi parlamendile. ja kolmas eh, asi, eh, Taani maksuasutus oleme me ka siia kutsunud ehm, kahekümne üheksandal septembril sai nad CD, kus on ligemale viissada kuni kuussada Taani maksumaksjat Äh, kes on siis seotud äh, maksupettustega. ja me oleme neid siis kutsunud äh, ka meie uuringu, uurimise raames siin osalema, meid osalema ja nad ütlesid, et nad saavad tulla ainult siis, kui nad on kodus oma protsessi ära lõpetanud. nii et, et nii palju siis sissejuhatuseks. nii et, et nagu te näete, me oleme näinud vaeva, et siia täna saada külalisi, et kaasata rohkem institutsioone ja ma loodan, et äh, see on meil õnnestunud. tahaksin nüüd tervitada meie kolme äh, tänast kõnelejat, kes on väga head tuttavad. Giovanni Kessler, kes on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates Olafi peadirektor härra Kessler oli Itaalias advokaat, ta oli ka prokurör, enne kui temast sai Olavi peadirektor, nii et, et parlament tunneb teda väga hästi me oleme temaga äh, pidanud äh, üsna paljusid arutelusid. tahaksin samuti tervitada veel kord härra Simon Riondeed, kes on Prantsusmaalt, ta esindab Europoli ja samuti härra Klaus Maier Kaabrit Eurojustist, äh, Eurojusti kolleegiumist ja tema on siis sakslasest liige seal ja me oleme kokku leppinud järgmistes reeglites. Äh, meie külalised on saanud küsimused, millele nad on saanud vastused, jah, lühi-, me edastasime küll napi tähtajaga need äh, vastused ka meie saadikutele, aga nagu te teate, et Belgias olid siin vabad päevad ja seetõttu asjad venisid äh, tavaliselt on meil siis kümme minutit kõigile meie kolmele külalisele sissejuhatavaks sõnavõtuks ja seejärel äh, toimub siis arutelu äh, komisjoni liikmetega ja teil on siis viis minutit küsimuseks ja vastusteks ja kõigepealt annaksin nüüd siis sõna härra Kesslerile. härra Kessler, teil on sõna, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh selle kutse eest Euroopa Parlamenti sellele avalikule kuulamisele. kõigepealt äh, räägiksin äh, Olafi äh, tööst ja sellest, mida Olav juba Panama dokumentide vallas on teinud. ja siis räägiksin mõne sõnaga ka, ka äh, millised oleksid ettepanekud meie kogemuse põhjal. nagu te teate, Olav uurib pettusi ja eeskirjade rikkumisi, mis mõjutavad Euroopa Liidu finantshuve. samuti äh, Euroopa institutsioonide ja personaliliikmete tõsist väärkäitumist. nii et, et see on meie uurimisülesanne ja meil on samuti mandaat anda oma panus Euroopa poliitikate väljatöötamisele, mis on suunatud pettusevastasele võitlusele niisiis oma uurimismandaadi raames oleme me üldiselt kasutanud kõiki avalikke infoallikaid, mis meie käsutuses on. viimastel aastatel oleme läbi viinud üsna palju uurimusi, oleme kasutanud üsna kaasaegseid vahendeid selleks, et analüüsida ja töödelda infot, mida me avatud allikatest saame. niisiis, kui Panama dokumendid avaldati, siis Olav äh, mõist-, teatis kohe, et need dokumendid võivad sisaldada huvitavaid vihjeid võitluseks korruptsiooniga. ja selge võib olla segatud ka Euroopa Liidu personal ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta mais, niipea kui need andmed, kui need Panama dokumendid kättesaadavaks muutusid, Äh, lõime siis avaliku andmebaasi, mis sisaldas ligemale nelisada kolmkümmend tuhat ühikut. Äh, need nelisada kolmkümmend tuhat äh, olid siis ettevõtete ja isikute nimed, mis avalikustati. mida me siis edasi tegime? me kontrollisime, kas need kolm isikute kategooriad äh, olid kuidagi seotud siis nende offshore ettevõtetega, mille tegevus paljastati Panama dokumentides. me võtsime siis vaatluse alla kolm isikut äh, kategooriad, äh, kõigepealt Euroopa Liidu institutsioonide personal ja liikmed, siis teiseks eksperdid, kes osutavad teenuseid Euroopa Liidu projektide raames ja saavad Euroopa Liidult raha ning kolmandaks kategooriaks ajaks äh, olid inimesed ja üksused, mis olid juba äh, Olafi juurdluste objektiks olnud. ja räägin äh, hiljem täpsemalt nendest kolmest kategooriast, aga mida me siis täpselt tegime me kontrollisime, kas äh, nel-, selles neljasaja kolmekümnes tuhande nime hulgas, need olid siis need ettevõtete ja isikute nimed, mis Panama paberites olid, kas nende hulgas oli siis inimesi, äh, kes kuulusid äh, nendesse kolme mainitud kategooriasse. niisiis, me kontrollisime kas selle neljasaja kolmekümne tuhande inimese hulgas oli ka nende nimesid, kas ja Äh, vaatasime, kas oli Euroopa Liidu äh, institutsioonide personaliliikmeid, äh, millistel ametikohtadel need liikmed töötasid, me panime siis oma andmebaasi need inimesed, kes olid siis juhtivatel ametikohtadel, panime sinna kirja nii volinikud, kes olid siis ametis käesolevas voliniku kolleegiumis kui ka varasemas Äh, samuti äh, peadirektorite nimed, äh, ametite direktorite nimed, kõigi parlamendisaadikute nimed ja kaheksasada kümme. ma tean, et teil on küll vähem kui kaheksasada kümme, aga aastate jooksul on mõned inimesed läinud, mõned tulnud, niisiis me avalikustasime kõik olemasolevad andmed. ja siis panime Äh, sinna ka äh, need äh, Euroopa Liidu ähm, institutsioonide personaliliikmed, keda peetakse siis kõrgemasse ohukategooriasse kuuluvaks, need on inimesed, kelle sõltumatus nende ametikohustuste täitmisel on ilmselt ju eriti oluline, inimesed, kes on seotud eelarvega, hangetega, inspektsiooniga, niisiis me panime kõik need nimed kokku ja siis kontrollisime, kas äh, mõni nendest nimedest ähm, olid siis äh, nendes äh, Panama paberites, mis välja lekkisid. teine andmete plokk, mis me kokku panime, puudutas siis neid eksperte, kes ekspertteenuseid osutavad seoses Euroopa Liidu projektidega ja saavad Euroopa Liidult raha ning nagu ma ütlesin, isikud, kes olid seotud Olafi kas siis käimasolevate või varasemate uurimistega. ja me ei tahtnud kindlaks teha mitte üksnes, kas on pandud toime pettusi Euroopa Liidu eelarve vastu või kas sellesse on segatud olnud äh, Eh, Euroopa ametnikud, me tahtsime kindlaks teha ka, kas komisjoni programmid, üleüldse Euroopa Liidu programmid on haavatavad. niisiis me läht-, eh, lähtusime siin proportsionaalsuse kriteeriumitest. Eh, ühtekokku vaatasime siis neljakümmend tuhandet inimest ja ettevõtet, kes sellesse kolme kategooriasse kuuluvad ja ma võin teile kinnitada, et äh, rohkem kui viiskümmend protsenti nendest inimestest on seotud äh, kolmanda grupiga siis äh, inimesed või üksused, kes on juba olnud seotud Olafi uurimust, uurimistega. niisiis me leidsime, et niimoodi me saame rohkem infot äh, oma uurimiste jaoks. niisiis me kontrollisime seda infot, võrdlesime seda neljasaja kolmekümne tuhande nimega, mis Panama paberitest välja lekkis äh, võrdlesime siis seda nimekirja neljakümne tuhande inimestega ja ma tahaksin öelda et, et viiskümmend protsenti või rohkem nendest neljakümnest tuhandest olid juba Olavi uurimustega seotud. tegemist ei olnud eriti lihtsa ettevõtmisega meil läks ligemale kümme päeva andmete puhastamisega äh, nagu äh, see termin on, mida kasutasime, äh, me üritasime siin kõigi ebakõlad andmetest kõrvaldada, näiteks et slaavi nimedega ei ole juhtunud niimoodi, et nende kirjapanemisel ladina tähtedega on tulnud sisse vead ja nõnda edasi ja siis need nelikümmend tuhat nime äh, panime spetsiaalselt loodud andmebaasi ja siis äh, üritasime kindlaks teha, millised on ettevõtted, millised on nende seosed ja nõnda edasi. tahtsime leida siis automaatseid kokkusobivusi või sarnaseid kokkusobivusi mm, äh, ja äh, tulemuseks oli äh, suhteliselt vähe kokkusobivusi, seitseteist, nelisada kolmkümmend tuhat nime ja sealt seitseteist siis sobisid äh,. nii et, et see arv oli tegelikult üsna äh, väike Äh, arvestades seda, kui palju oli neid inimesi ja ettevõtteid, keda me uurisime ja see on kindlasti heaks uudiseks Euroopa Liidu institutsioonide jaoks paljud nendest inimestest olid sellised, kelle kohta Olav juba uurimisi läbi viib, isegi enne, oli läbi viinud juba enne, kui Panama dokumendid avalikustati. nii et, et ligemale üle viiekümne, üle viiekümne protsendi nendest seitsmeteistkümnest olid inimesed või asutused, mis olid juba sattunud Olavi poolse uurimise alla ja loomulikult äh, me saime siit äh, täiendavat infot uurimise jaoks. niisiis oma analüüsi põhjal, millest ma teile juba rääkisin ja ka täiendavast infost, mis on seotud Panama dokumentidega Äh, me alustasime nelja uurimist, äh, ma vastasin äh, selle kohta ka juba kirjalikule küsimusele, mille te mulle esitasite. kuna need uurimised veel käivad, siis ma ei saa praegu üksikasjadesse laskuda. tahaksin lihtsalt rõhutada seda, et asjaolu, et Olav neid asju uurib, ei tähenda, et need inimesed oleksid mingites kuritegudes süüdi. Olav austab süütuse presumptsiooni. aga tahaksin öelda, et meil oli juurdepääs ainult väga vähesele infole, sellele infole, mis avaldati üheksateistkümnendal mail. aga Panama dokumentides on tohutult palju infot, nii et, et see info, mis avalikustati, moodustab ainult jäämäe tippu. ligemale üksteist miljonit dokumenti on veel avalikustamata Äh, ja äh, ma ei tea, kas äh, mõnele nad on avalikustatud, ma olen taanlaste kohta ühte-teist kuulnud, aga nii palju, kui meie teame, neid dokumente ei ole kellelegi avalikustatud ning äh, need äh, sisaldavad äh, email'e, volitusi, pangakontosid, nii et, et võimalik, et need sisaldavad veel kasulikku infot tegeliku tulusaajate kohta. ja need, neid asjaolusid, mida dokumentides veel ei ole avalikustatud, võib veelgi olla ja kui lubate, härra esimees, siis ma väga kiiresti räägiksin nüüd ka mõningatest poliitilistest äh, järeldustest või mõtetest. Äh, me teame, et Euroopa Liidu institutsioonid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võtsid vastu rahapesuvastase direktiivi ja samuti äh, vaatasid läbi määruse, mis puudutab info edastamist rahaülekannete kohta ja nõnda edasi. ja pärast Pariisi terrorirünnakuid loodi Eh, võeti, eh, anti liikmesriikidele kohustus see direktiiv üle võtta kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, ma loomulikult toetan kõiki neid samme, eh, neid oli hädasti vaja. juulis kaks tuhat kuusteist tegi komisjon e-, ettepaneku neid e, direktiive veelgi täiendada selleks, et e, suurendada Euroopa Liidu rahapesu andmebüroode tegevust ja tõhustada nendevahelist koostööst. Neil oleks juurdepääs sünkroniseeritud andmebaasidele ja registritele ja liikmesriigid peaksid looma siis kesksed andmehankesüsteemid jah, seda kõike on hädasti vaja, aga tahaksin siinkohal lisada, et kuigi see kõik on väga äh, oluline, äh, aga näib, et nende arengute ulatus on siiski veel üsna piiratud. äärmiselt oluline on finantsalast infot jagada selleks, et rahapesu ära hoida ja võidelda terrorismi vastu. aga samuti on väga väärtuslik ja vajalik jälgida, kuhu läheb pettusest saadud tulu, sest tihtipeale kasutatakse seda raha organiseeritud kuritegevuse rahastamiseks. nii et, et ma arvan, et me peaksime astuma natukene kaugemale. kui me tahame luua liikmesriikide pangakontode registri, siis see peab olema standardiseeritud, ühendatud, kergesti kasutatav ja kättesaadav mitte ainult rahapesu andmebüroodele, vaid kõigile Euroopa Liidu korrakaitseasutustele lisaks sellele need andmebaasid peaksid olema juurdepääsetavad äh, kõigi majanduskuritegude uurimise ajal, miks ainult, äh, mitte ainult maksudest kõrvalehoidmise juhtumite puhul. Ähm, äh, miks neid võib kasutada terrorismi, rahapesu ja muu vastu, aga miks mitte teiste kuritegude puhul? Äh, minu arvates on üsna keeruline näiteks eraldada korruptsiooni rahapesust või korrupt-, äh, või isegi, isegi terrorismist, need kuriteod on omavahel seotud ja äh, uurimise algfaasis on ju väga raske öelda, kas tegemist on rahapesuga või on tegu maksudest lihtsalt kõrvalehoidumisega. Ähm, Euroopa praegu toimib niimoodi, meil on terroristide nimekiri, meil on maksudest kõrvalehoidjate nimekiri meie arvates kõik need sammud, mis on astutud, on väga olulised, aga neid tuleb laiendada kõigile majandusvaldkondadele, aitäh! aitäh, härra Kessler! et te rääkisite väga põhjalikult sellest, mida Olav on teinud, äh, senised tulemused äh, selles osas, mis arve puudutab, ei ole väga suured, aga mida me nüüd teha saame, see on järgmine küsimus ja nüüd annaksin sõna härra Simon Riondeele, kes esindab Europoli, palun. austatud äh, austatud äh, komisjoni liikmed, äh, suur aitäh, et kutsusite Europoli siia esindama. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillis rahvusvaheliste ajakirjanike konsortsium avaldas lekke ning andmed, mis on lekitud, on kusagil üksteist koma viis miljonit faili, umbes kaks koma kuus terabaiti andmeid seega, mis on neljakümne aasta ulatuses seitsekümmend seitse kuni kaks tuhat viisteist ning sajand tuhanded eh, juriidilised eh, isikud eh, ning ettevõtted on siia kaasatud üheksandal mail kaks tuhat kuusteist eh, rahvusvaheliste ajakirjanike konsortsium avaldas eh, eh, andmebaasi, kus oli kolmsada kakskümmend ettevõtet, mis on nõndanimetatud Panama dokumentide lekke osa ning offshore lekked sealhulgas. Need andmebaasid on olemas veebis praegu nii päringuteks kui ka andmete alalaadimiseks ning me hakkame Panama dokumentide andmebaasile viitama äh, siit edaspidi selle juhtumi puhul. praegu tundub, et äh, erinevaid äh, logifaile kasutati selleks ajakirjanike poolt ning tegemist ei olnud äh, kogu ühe koma viie miljoni lekit-, lekitud dokumendi analüüsi äh, puhul, aga pisteline kontroll äh, selle andmebaasi puhul näitas seda, et mõningad ettevõtted ja isikud, äh, kes olid Panama dokumentidega seoses meedias esinenud, tegelikult nende andmeid andmebaasis üldse ei ole, mis tekitab küsimuse, kui palju on päringule alluvaid andmeosi seal andmebaasis edasi ei ole siin ka panga äh, andmete puhul äh, olemas täit informatsiooni. sellegipoolest Europol on äh, kogu selle andmebaasi alla laadinud ning kontrollinud seda ka juba teadaolevate andmebaasidega paralleelselt. ning kontrolli tulemus ole, on siis järgmine. meil on öö, üle kolme tuhande viiesaja kuskil kolm tuhat viissada äh, vastet, ettevõtted peavad äh, aga need äh, vasted nüüd kontrollima ja kinnitama, paljud lekke osalised olid tun-, tuvastatud ning juba teada olevad petjad samuti, tuhat seitsesada kakskümmend kaks vastet üllatavalt Ida-Euroopa rahvusvaheliste kuritegude uurijatele tuntud juhtumeid oli viissada kuuskümmend, mis ka sellest andmebaasist välja koorusid. ning äh, nad olid äh, kõik Mossack Fonseca äh, teeneid kasutanud. IDRA, kes uurib rahvusvahelist terrorismi ja selle rahastamist, sai sada kuusteist infoüksust, mille olid nad ka varem juba tuvastanud. Mossack Fonseca Äh, nõustatud kliendid olid sinna andmebaasi kaasatud. me saame ettevõtted siduda äh, mitte ainult majanduskuritegude ja käibemaksupettusega, vaid tegelikult ka terrorismiga, äh, illegaalse immigratsiooni ja küberkuritegevusega. Mm, kuna, mis puudutab riike, siis Ühendkuningriigis on kolm, tuhat kolmteist, kolm, tuhat kolmsada seitsekümmend seitse vastet selles andmebaasis, aga tegemist on ka andmete mahus kõige suuremalt andmeid andva äh, riigiga. kolmandal kohal äh, Leedu äh, siin on väga palju äh, vene keelt kõnelevaid äh, isikuid ja subjekte äh, selles andmebaasis pärast Panama leket meedias Europol küsis kõikide partnerite käest, kas nad on valmis Panama dokumentide lekkega seoses uurimistegevust alustama. mõningad riigid vastasid positiivselt, aga väga paljud näitasid ka üles huvi ja valmisolekut uurimist alustama, kui andmed on olemas. Europol käis ka Eurojusti äh, koosolekul, mis puudutab äh, uurimistegevuste koordineerimist liikmesriikidest. kahjuks aga äh, Panama dokumentide leke ja andmebaas ning meediaavaldused ei ole valmis, ei ole piisav alus selleks, et äh, alustada uurimistegevust äh, ning äh, uurivate ajakirjanike kons-, konsortsium lisaandmeid ei ole valmis avaldama. Europol ei ole sellises positsioonis, et ta omaks ka vane, vanemaid Panama dokumente, kui see oleks niimoodi, siis oleks meil võimalik ka erinevaid andmevoogusid ja menetlusi kaasata ning uus luuri, luureandmed ja info võimaldaksid meil äh, uurimist alustada, mis äh, tegelikult oleks nüüd võimalik, äh, kuigi offshore firmades on tegelikult andmed olnud salastatud siiamaani. suur tänu teile, härra Riondee. viimane märkus oli nagu veel eriti huvitav sellepärast et kuna ei ole täielikku ligipääsu andmetele, siis on vaja äh, veel järeldusi teha, aga oluline on see, et te olete saanud äh, kolm tuhat nelisada äh, kuuskümmend neli vastet ja teie märkused olid väga huvitavad. suur tänu ja nüüd kolmanda eksperdina ütlen tere Klaus Vaier Gabriele, kes on Eurojusti Saksa liige. olge hea, palun suur tänu teile, eh, austatud daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed, eh, suur aitäh kõigepealt selle kutse eest kuna olen valitud Eurojusti asepresidendiks, siis räägin edasi eh, inglise keeles, nii et sissejuhatus minu poolt kõik siis saksa keeles um,. Uh, first of all, let me uh... kõigepealt uh, tahaksin rääkida natukene Eurojusti rollist uh, rahapesu küsimustes ja siis jõuan edasi sinna, kuhu me oleme praegu, kus oleme praegu tuvastanud nii õiguslikke kui praktilisi koostööprobleeme. Eurojust, tegemist on siis Euroopa justiitskoostööüksusega ja meie mandaadi eesmärk on toetada, kiirendada uurimistegevust ning ka äh, kohtuprotsessi ja süüdimõistmist, kui vaja, ning teha koostööd pädevate kohtuasutustega liikmesriikides. Äh, koostöö läbi koordineerimise on meie tegevuse tuum ja see ei ole mitte piiratud ainult liikmesriikidega, vaid ka kolmandate osapooltega. nii et praegu siis Panama oleks üks võimalik potentsiaalne koostööpartner meie jaoks. Äh, teie jaoks on oluline teada, et me töötame äh, liikmesriikide prokuröride äh, nõudlusel ja taotlusel meie ise uurimistegevust äh, ei, läbi ei vii. millised on meie võimalused koostööks? esimeseks siis koordineerimiskohtumised, see tähendab tegelikult, et tuuakse kokku asjasse pühendatud organid kas äh, politsei, uurijad, kohtud või prokurörid, prokuratuuri töötajad, nemad arutavad äh, asja, lepivad kokku, millised probleemid on vaja lahendada, kuidas nad tahaksid sellele läheneda ja loomulikult äh, olemasolevat infot jagatakse omavahel samuti. ja sellistel kohtumistel on väga oluline see, et luuakse Eh, prokuratuuride eh, vahel omavahel usaldust, mis on koostööks väga oluline. lisaks on eh, koordineerimiskeskused, tegemist on keskustega, kes korraldavad ühtsete tegevuste päevi, kus erinevates jurisdiktsioonides ühe päeva jooksul teatud karistusõiguslikud meetmed ellu kantakse, näiteks majade läbiotsimine, varade Äh, äh, konfiskeerimine või siis inimeste arreteerimine ning lisaks äh, on meil ühtsed uurimismeeskonnad, ühtsed uurimismeeskonnad on lihtsalt öelduna õigusabi, milles on eelnevalt kokku lepitud, mis võimaldab reaalajas informatsiooni vahetada ja tegevusi ette võtta kuidas Eurojust on rahapesu teemadega seotud? meie oleme oma juhtumite puhul näinud seda, et väga palju on kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates, kus meil oli sada äh, nelikümmend kaheksa rahapesujuhtu, äh, tänase päevani jõudnud, kus on kakssada kaheksakümmend viis juhtumit ja see on selle aja tänase hetkeni, selle aasta tänase hetkeni, vabandust äh, tegemist on rahapesuga, sellise kuriteoga, mis väga sageli on seotud ka organiseeritud kuritegevusega, uimasti kauplemisega, korruptsiooniga ning ka terrorismi rahastamisega. nii et natukene kunstlik on see, kui me need asjad lahku lööme omavahel. oma uurimistegevuses oleme näinud seda, et viiskümmend seitse äh, koordineerimiskoosolekut äh, on peetud ja seal on ka Äh, räägitud äh, rahapesust ja kaksteist äh, ühtset uurimismeeskonda on selle uurimiseks loodud. sada kaheksakümmend viis juhtumit on avatud või vabandust, kakssada kaheksakümmend viis juhtumit, mis tähendab seda, et koordineerimistegevus on väga-väga tähtis. kakskümmend viis protsenti kõikidest rahapesujuhtudest vajab tegelikult rahvusvahelist koordineerimist. milliseid probleeme oleme me näinud ja millistesse põrkunud ning kuidas on võimalik neid lahendada. esiteks. Äh, vastastikuse õigusabi taotlused venivad, vahel on väga-väga aeganõudev see, kui meil on teatud alltaotlus, näiteks äh, pangaülekande äh, andmed, pangaandmed üldisemalt, äh, varade küsimused, kahtlusaluste küsimused ja nii edasi. liikmesriikides on väga erinevad pädevad asutused, kes neid asju koordineerivad ning vahel isegi liikmesriigi sees on vaja omavahel koordineerida neid asju ning äh, ühtset koordineerivat äh, ametit võib-olla liikmesriikides alati ei olegi, kelle eesmärk on siis äh, nendele päringutele vastata. hiljuti oli meil tegelikult väga hea juhtum, mis näitab täpselt, kuivõrd on Eurojusti lisandväärtus olemas. Tšehhi kolleegidel oli käimasolev uurimine, mis puudutas rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmist kuskil kakskümmend viis miljonit oli kogu selle pettuse suurus ja nad pidid püüdma leida, kus kohas oli äh, osaleja pangakonto, nimelt äh, Austrias. Eurojustis äh, oli võimalik pidada kinni need kakskümmend viis miljonit selle Austria konto peal ja see oli õigeaegne tegevus, sellepärast et kurjategija, kes oli Ühendkuningriigis sel hetkel, oli juba andnud rahade ümbermaksmiseks käsu. kaks või kolm tundi hiljem oleks raha juba olnud läinud ja me ei oleks sellele enam äh, sa-, peale jõudnud. aga kuna Tšehhi ja Austria kolleegid äh, toetusid Eurojusti tegevusele, siis oli võimalik äh, see kakskümmend viis miljonit pidada sellel kontol kinni. õigussüsteemides on jah ka erisused ja see on probleem, eriti kuna me räägime erinevast äh, definitsioonidest ja elementidest, mida peetakse maksukuriteoks ja mida mitte. Äh, on reegleid, mille alusel äh, on tegemist halduskuriteoga või kriminaalkuriteoga, kui maksupettust ellu viiakse. küsimus on, kas kohtuvõimud tegelevad sellega või muud ametid, kõik tegelikult sellised erisused võivad takistada piiriülest uurimistegevust. ka jurisdiktsioonide vastuolud ja konfliktid võivad olla siin probleeme tekitavad. eriti, kui uurimine äh, toimub ühel territooriumil, ja teised, äh, teine liikmesriik äh, nüüd tahab äh, külmutada need varad, äh, aga menetlused tahkerduvad üksteise taha ja ühed ametivõimud peavad teiste järgi ootama. samasugune asi puudutab ka äh, varade külmutamist või konfiskeerimist kuriteo puhul, loomulikult see on väga oluline kurjategijatele teha haiget seal, kus on kõige valusam, nimelt võtta ära nende varad ja raha. siin äh, kahese eh, kuriteotest on problemaatiline olnud minevikus ning samuti on eh, igasugused infovahetuse puudujäägid eh, ja venitamine olnud probleemiks. küsimustikus oleme siin uurinud meie koordineerimistegevust, mida see täpselt tähendab. ühe juhtumi puhul, näiteks ainult Saksamaal, oli päringukirju kuussada, mis oli vaja koordineeritult välja saata ja seda oli vaja ka rakendada. nii et kujutage ette, kuivõrd suur ja mahukas on see töö. nii et eh, Eurojusti taolise organisatsiooni varajane asjasse lülitamine on ülioluline Panama dokumentide lekke puhul meil oli koordineerimiskohtumine, mis oli meie esimeseks äh, programmi käima lükkavaks tegevuseks. ja me siin ka nägime seda, et sellise kaaluga juhtumid, mis on olulised ja suured, neid on väga raske teenindada isegi täiesti logistilisest aspektist lähtuvalt näiteks koordineerimiskohtumise hind on umbes eh, ligikaudu kaheksasada tuhat eurot. ja Mana, Panama puhul eh, kuuskümmend tuhat eh, eurot. ja see on tegelikult igale organisatsioonile väljakutseks. tõhus kommunikatsioon kõikide kaasatud koostöö ametivõimude vahel on siin väga oluline. ma arvan, et siin oli tegemist esimese võimalusega, kus prokuratuurid said tegelikult tulla kokku, rääkida üksteisega, vahetada informatsiooni ning äh, saada hüve sellest teadmisest, mis teistel juba olemas oli. kui me tahame koostööd teha Panamaga, siis selle jaoks variante on, võimalusi läbi koordineerimiskohtumiste samuti, aga oluline on see, et me peame ütlema, et Euroopa Liidu olemasolevad instrumendid praegu ei võimalda äh, vastastikku äh, päringukirju äh, menetleda. mõningatel liikmesriikidel või riikidel omavahel on kahepoolsed kokkulepped, võimalus Panamaga ka kahepoolselt asja ajada, aga selge on, et diplomaatilised kanalid on aeglased ja vaeva nõudvad, nii et meil on vaja kokku panna Euroopa teadmised, võimalused ning Euro just on just selleks platvormiks ja sellega me tegelemegi. viimastel nädalatel või täpsemalt päevadel oleme Panadasse saatnud ka kirja Panamasse, et nad tuleksid koordineerimiskohtumisele. ja äh, sealne peaprokurör on olnud ka, äh, avaldanud ka valmisolekut äh, töötada rahvusvaheliselt koos. nii et kokkuvõttes on Eurojusti roll väga oluline rahapesuvastases ja maksudest kõrvalehoidmise tegevuses ning äh, õiguslikud piirangud siin rakenduvad ja teevad meie töö väga raskeks vahel, aga ilma äh, koordineerimistegevuseta me mitte kusagile kahjuks ei jõua. kokkuvõttes äh, võib öelda, et praegu ei ole üldse aeg Äh, äh, igasuguseid äh, kulutusi kärpida ja ka Eurojusti töötajaid kärpida. vastupidi, töötajate arvu tuleks hoopis suurendada, aitäh! suur tänu teile, Maria Kaabri! väga olulised lisaaspektid meie küsimuste-vastuste vooruks. oleme kokku leppinud, et meie kaasraportorid saavad esimesena võimaluse esitada küsimusi, seda kõike viie minuti jooksul ja kõigepealt saab sõna Jeppe Kohvut, palun. Well, thank you so much, Chair. suur tänu, esimees, suur tänu ka teile teie ettekannete eest, suur tänu teie kirjalike vastuste eest, mis sisaldasid väga kasulikku infot, nii et kohe esimene küsimus minu poolt kõigepealt küsimus Eurojusti esindajale. ütlesite, kui õigesti mäletan, et üks neljandik rahapesujuhtumitest eeldasid rahvusvahelisel tasandil koordineerimist. kas teil on mingisuguseid konkreetseid soovitusi sellega seoses nüüd, kus Euroopa Parlament vaatab üle rahapesuvastase võitluse direktiivi? kas teil on meile mingisuguseid soovitusi? ja kogu paneelile küsimus, paljud teist teie kirjalikes vastutes viitasite juba koostöö tõketele politsei, liikmesriikide ametivõimude vahel ja nii edasi ja nii edasi. kas oleks mõistlik luua ühtlustatud keskne register Euroopa Liidus, kus, millel oleks liikmesriikidel juurdepääs ja mm, kuhu liikmesriigid oleksid kohustatud miinimuminfot edastama, see küsimus on suunatud nii Eurojustile, Europolile kui ka teistele. Europolile veel konkreetsemalt üks küsimus, aga teistele ka. Teie kirjalikus vastutes sisaldus väga palju kasulikku infot, aga te ütlesite, et Europol saab ainult killustatud infot liikmesriikidelt ja liikmesriikide politsei otsustab, millal ja kas üldse aidata juhtumite uurimisele kaasa ja mingisugust miinimum panust ei ole määratletud. kuidas siis tagada tulevikus parem koostöö liikmesriikide vahel ning asjakohase info edastamine Europolile, kas teil on mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid nende tõkete ületamise kohta ja liikmesriikide koostöö parandamise kohta, aitäh! aitäh, kolleegid! annan nüüd sõna härra Maier Kaabrile, et ta vastaks esimesena kahele küsimusele, siis härra Riondee ja siis härra Kessler, palun Ehm, meil on ehm, viis ehm, minutit küsimuseks ja vastuseks um,. suur tänu, ma tegelikult ei saa selle direktiivi ülevaatamist kommenteerida, aga mainides neid arve, tahtsin rõhutada seda, et oluline on see, et rahapesu oma olemuselt on selline, et liikmesriigi ametivõim üksinda ei suuda äh, selle kuritegevuse rahvusvahelist mõõdet hallata. nii et äh, koostöö on hädavajalik, koostöö oma partneritega Euroopa Liidus, aga ka äh, Euroopa Liidu väliselt kolmandate riikidega. ning kui ei ole selleks koostööks platvormi, siis on töö väga raske. selline platvorm, mille kaudu kõneleda kolmandate osapooltega, äh, on oluline ning Euroopa Liidu äh, vägi on hoopis teistsugune, kui Euroopa Liit tegutseb ühiselt, kui kakskümmend seit-, kakskümmend kaheksa liikmesriiki räägivad äh, ühe partneriga, siis on sellel märkimisväärselt rohkem kaalu kui siis, kui räägiks üks riik. ja selleks platvormiks on Eurojust. Eurojust on juba olemas, platvorm on olemas aga äh, me peame kandma hoolt selle eest, et tööd saaks teha nagu kord ja kohus. ja selleks on vaja, nii kurb kui see ka ei ole, raha, ma juba ütlesin, kui palju koordineerimiskoosolek maksma läks, ja kui korraldada mitmeid selliseid koordineerimiskoosolekuid, äh, siis äh, kogu koordineerimis koosolekuteks ette nähtud eelarve on, saab, saab kasutatud väga ruttu ja on ka vaja personali kogu selle kor-, koordineerimise korraldamiseks. minu ettepanek teile oleks kasutada olemasolevat platvormi ära selleks, äh, et oma tegevust optimaalselt kooskõlastada. härra Riian Tee, palun. suur tänu nende küsimuste eest äh, ja ettepaneku eest koostööd suurendada, jah ma arvan, et raha on alati organiseeritud kuritegevuse eesmärk ja terrorismi puhul on raha möödapääsmatu vahend, abivahend. ja sellele tuleb alati keskenduda. Tšehhimaa ning Slovakkia eesistumisel on keskendunud väga palju selle, sellele me peame rohkem veend-, veenma kohalikku tasandit, liikmesriikide tasandit oma infot jagama Europoliga seitse praegu panustavad ja need ja peamised koordineerimiskeskused teevad seda, meil on vaja lisada juurde siia koordineerimiskeskusi, et meil oleks parem ülevaade sellest, millised ähm, milline pilt meid ümbritseb ning kuidas äh, oma tööd teha. ja nüüd me püüame siis äh, koostalitusvõime poole FIU võrgustiku äh, ja teiste õiguskaitseagentuuride vahel. ja see peab aitama meil koostööd suurendada ja koostöö äh, tugevdamine on parem. ja Euroopa Parlamendil samuti on pakkuda meile omalt poolt abi selles valdkonnas, õiguslikud takistused teabevahendilt, äh, äh, teabevahetuselt erinevate agentuuride vahel tuleb kõrvaldada. nüüd on hädavajalik, et äh, rahapesu andmebürood saavad infot vahetada tolliametitega, äh, õiguskaitseasutustega lihtsalt äh, ja takistamatult, ilma et äh, liikmesriikide õiguses sellele takistusi seatakse. ja koos ühendatud tsentraliseeritud koostöö Europoli tasandilt öö, oleks huvipakkuv kõigile. suur tänu! ja palun äh, härra Kessler kolmkümmend sekundit. Äh, siis äh, rahapesu direktiiv on hädavajalik selleks, et komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuu algatust ellu viia, mille eesmärgiks on see, et äh, rahapesu andmebüroodel oleks juurdepääs iga liikmesriigi andmepankadele ja e, edasi peaks siis äh, tehtama veel sammuke edasi, selle kohta ei ole mingisugust ettepanekut veel tehtud, äh, aga Euroopa Parlament tõenäoliselt toetaks seda loodetavasti. Need andmepangad peaksid olema juurde pääsetavad kõikidele Euroopa Liidu õiguskaitseorganitele, just nii, nagu ka mu kolleeg siin viitas, ja ka Olafile. ka Olafile. aitäh! aitäh! meil on nüüd teine äh, kaasraportöör, härra Jesek. Äh, äh, aga Louis Michel'i fraktsioon on öelnud, et tema asendab teda. jah suur tänu meie kolmele kõnelejale, olen kuulnud palju räägitavat siin nagu kooskõlastamisest, koordineerimisest äh, teie sõnavõttudes ja mul on selline tunne, et koordineeritakse küll, aga koordinatsioon ei ole tõhe, tõhus. ja võtab liiga palju aega, liiga palju äh, vaeva. ja äh, härra Kessleri sõnavõtt äh, oli minu jaoks huvitav, ta rääkis äh, pangakontode registrist ja mul on teile üks küsimus, härra Kessler. kuulen sageli teatavates ringkondades juttu sellest, kas õigus või õigusraamistik, mis puudutab äh, isikuandmete puutumatust, takistab teie tööd ja seda kooskõlastamist. mida teie arvate sellest? üsna sageli me räägime eraelu puutumatusest ja äh, kasutame seda selleks, et äh, andmeid äh, liikumist takistada ja, ja see on üks põhimõtteline arutelu ja tähtis küsimus, mille üle rääkida. ja siis veel üks küsimus, mida te puudutasite tegelikult äh,, hoitakse rahul äh, maksupettustel, maksude vältimisel, äh, rahapesul ja nii edasi ja nii edasi. minu arvates on tegelikult tegemist ühe ja sama medali mitme küljega. ja äh, neid termineid aetakse sageli täh-, sassi, määratlused on puudulikud ja see minu meelest õõnestab teie tööd ja teie rolli ja äh, ma esitan sama küsimuse kõikidele meie esinejatele, kas te olete ka mõelnud selle üle järele, kas äh, ühel päeval äh, pannakse paika ühine määratlus kõikide nende terminite kohta, mis on hädavajalik, sellepärast et kui me räägime siin Äh, maksupettusest või maksustamise vältimisest, äh, siis äh, tegelikult ja rahapesust, rahapesust räägitakse kogu aeg. ja mis on siis mis? minu jaoks on see oluline. palju mul aega veel küsimuse esitamiseks on? kui ei ole rohkem, siis eks ma esitan hiljem täiendava küsimuse. aitäh! suur tänu, härra Louis Michel! härra Kessler, palun! andmekaitse on hädavajalik, eraelu puutumatuse kaitse on loomulikult äh, hädavajalik ja see on üks meie põhiõigusi, see on meie liikmesriikide õiguses ja ka Euroopa Liidu õiguses sees, aga õigusloojad sageli peavad samuti äh, ka omavahel oma tegevust kooskõlastama, sellepärast et äh, mõnikord ühes kohas võetakse vastu ühtesid andmekaitse eeskirju, teises kohas pisut teistmoodi andmekaitse äh, eeskirju ning tekib ebaselgus, mis tekitab meie jaoks probleeme. mitte andmekaitse kui selline ei tekita meil, meile probleeme, me toetame andmekaitse põhimõtteid ning oleme nendega päri. aga mõnikord olukord, mida täpselt teha, jääb ebaselgeks õigusest ja Olafi, just ongi nii, Olafi äh, roll on jäänud ebaselgeks ja meie peame kõikide andmekaitse eeskirjade äh, kõikidest andmekaitse eeskirjadest kinni pidama, aga samal ajal oleme ka uurivaks organiks ning äh, peame ka uurimisorganite eeskirjadest kinni pidama, sageli ka kriminaaluurimistega seotud põhimõtetest, mis läheb teiste Äh, eeskirjade valdkondadega äh, vastuollu, nii et andmekaitse kui selline ei valmistu meile probleeme, aga peamiselt äh, võib-olla õigusloojate tegevuse ähmasus võib-olla või ebaselgus. aga teie sõnavõtu viimane osa. mina toetan seda, et meil ei oleks mittekillustatud lähenemine äh, õigusloomes ning äh, määratlused on, äh, on hädavajalikud, aga rahapesu puhul on probleemiks mitte ainult äh, määratluse ebatäpsus. nii nagu te, minagi teate ka teie, et rahapesu on seotud alati mingisuguse teise kuriteoga, raha saab pesta ainult siis, kui seda raha on saadud teise kuriteo kaudu. nii et väga üllatav on see, et rahapesu uurimust saab läbi viia äh, ilma, et meil oleks äh, eelmise kuriteo äh, tun-, tõendite kohta infot, meil oleks vaja siis sellises mõttes mitte killustatud süsteemi. aitäh, kas teistel panelistidel on lühikesi märkusi, ei ole? siis oleme viis minutit ammendanud ja nüüd saavad fraktsioonide nimel sõna ja kõige kõigepealt Otmar Karas. aitäh, eh, esimees, minu lühime, küsimus on lühike ja selge ja see on mõeldud kõigile panelistidele. ajakirjanike eh, platvorm äh,, rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konventsioon ja küsimus on see, millisel kujul te selle platvormiga koostööd teete? kas Te olete sealt dokumente küsinud, kas te olete neid dokumente saanud ja eh, kas teil on, on tunne, et teile on kõik dokumendid esitatud? aitäh. kes alustab, palun? härra Maier Kabri minu äh, vastus võib-olla ei paku rahuldust. Äh, Eurojust ei vii läbi mitte mingisuguseid uurimisi, me ainult koordineerime tegevuse ja seetõttu me ei tee selle platvormiga koostööd, seda peavad tegema riiklikud prokuratuurid, aga mitte Eurojust institutsioonina. aitäh, härra Rion Tee! mis puudutab Europoli siis äh, meil ei ole äh, otseseid kontakte rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konver-, konsortsiumiga ja me teeme koostööd liikmesriikidega ning meil on vaja liikmesriikide äh, koostööd, meie saame kontrollida ainult olemasolevate andmebaasidega seda infot, aga me ei saa nõuda konsortsiumilt seda infot omalt poolt, meie saame oma andmed liikmesriikidelt. härra Kessler, erinevalt oma, meie kolleegidest siin, meie oleme uurimisorgan ning äh, meil, meie võtsime ühendust äh, ajakirjanike konsortsiumiga. me kasutame kõigepealt avalikult kättesaadavate, äh, kättesaadavaid andmeid, need kolmsada kakskümmend tuhat andmefaili, mis kõigile kättesaadavaks tehti ja siis äh, võtsime nendega ühendust, kohtusime äh, oma äh, peakorteris ka nende esindajatega ning küsisime neilt juurdepääsu ka ülejäänud dokumentidele, mida ei ole avalikustatud ning millest oleks olnud meie uurimistöös päris palju kasu, loomulikult. siiani on olnud vastus eitav peamine põhjus, nii palju kui ma aru sain, loomulikult meil ei ole mitte mingisuguseid surve avaldamise võimalusi neile, me saame lihtsalt küsi-, küsida äh, seda infot. aga siiamaani on vastus olnud, nagu ma ütlesin, eitav ja selle eitava vastuse peamiseks põhjuseks on see, et kui nad avaldavad kogu info, kõik dokumendid, siis võiks äh, algne äh, infoallikas äh, sattuda ähm, ohtu. vähemalt see oli nende vastus meile. loomulikult me ei kavatse kellelegi anda laua alt pistist, et seda saada, aga sellist võimalustki ei ole meile tegelikult pakutud. jah, sellise vastuse saime ka, kui meil oli ajakirjanikega kuulamine, nad ütlesid, et nad peavad oma allikaid kaitsma. aitäh Otmar, poolteist minutit, kas sa tahad lisaküsimust esitada? jah, see probleem on oluline, me teame, et kõik dokumendid ei ole meile edi-, edastatud Äh, aga mõlemad äh, esimesed kõnelejad äh, viitasid sellele, et prokuratuurid võivad neid andmeid saada. kuidas toimib koostöö riigi, riikide prokuratööridega ja kas sellelt poolelt vähemalt teile andmeid edastatakse? palun ainult lühidalt nüüd vastata. jah võib esitaksite selle küsimuse hiljem, kui meil on siin äh, prokuratuuri esindajad, nemad oskavad selle kohta ilmselt rohkem öelda. siiamaani ei ole me eriti palju saanud, meil läks mõnda aega andmete analüüsimise peale ning äh, kolmesaja neljas kolme tuhande neljasaja kuuekümne üheksa päringuga tegelemisele, nii et äh, sel nädalal äh, edastame andmed siis äh, omalt poolt ja ootame vastuseid liikmesriikidelt. okei okay,, vielen dank. aitäh. nüüd on sotsiaaldemokraatide nimel Ramon Ortundo on nimekirjas Querría, en primer lugar, kõigepealt eh, tahaksin ma küsida eh, suhete eh, kohta, mis ametitel on liikmesriikide maksuasutustega. härra Riod juba rääkis sellest teemast teatud määral aga näib, et teil ei ole erilist infovahetust ja teid ei teavitata kõigest. aga me oleme siin ju just nimelt nende pärast ja Panama dokumendid on just nende pärast olemas ja minu arvates ei ole see olukord õiglane et me siin arutame, kas nad peaksid andma vähem või rohkem infot, kui nad tegelikult ongi ju selle info lekitamise taga nii et, et minu küsimus on suunatud eelkõige Europolile. kas liikmesriigid siis ei peaks seda infot edastama, seda infot, mida meil ei ole? liikmesriigid peaksid andma selle info, mida Europol vajab selleks, et uurimist teostada. see oleks minu esimene küsimus ja minu teine küsimus on Eurojustile. kas on riike, mis on palunud Eurojustil uurida Panama pabereid? sellepärast, et teie tööks on koordineerimine, prokurat-, ka prokuratuuride tegevuse koordineerimine erinevates liikmesriikides. kas mõni riik on palunud Euroopa tasandil infot Panama paberite kohta ja minu kolmas küsimus, millised on teie suhted või seosed ähm, USA maksuasutuste ja politseiga, kes selliseid kuritegusid uurivad? ma arvan, et me peaksime oma ridu koondama, kui me võitleme maksupettuste ja selliste kuritegude vastu, aitäh. kes alustab, kas härra Rionded? Ähm, mis ähm, puudutab seda konsors-, konsortsiumit, siis siin mul midagi lisada ei ole äh, aga tegemist äh, asutusena, mis toetab liikmesriike, siis meie äh, leiame, et neljas rahapesuvastane direktiiv ja äh, lõpptulusaajad ja kõik need äh, muudatused võimaldavad liikmesriikidele meile paremini infot anda. ja loomulikult me oleme äh, valmis uurima asja, kui on mõni rikkumine toime pandud, aga loomulikult me peame tuginema siin liikmesriikidele härra Maier Kapri, aitäh nende kahe küsimuse eest, mis puudutavad Eurojusti. jah, tõepoolest, meil paluti toetada liikmesriikide uurimisi. mina olen Saksamaad esindav liige, sest et esimene taotlus tuli just nimelt Saksamaa äh, võimudelt, niimoodi Eurojust sellesse protsessi siis kaasatigi ja ka kõik teised liikmesriigid Äh, koostöö USA-ga. Eurojustil on koostöölepe USA-ga ning USA äh, lisaks Norrale ja Šveitsile on siis ainus riik, äh, kus, mm, kellega meil on siis sidekohtunik Eurojusti juures, nii et, et sest, et nad käituvad siin koostöös, nagu oleks tegu liikmesriigiga, nii et, et nende kolme riigiga on meil väga tihe koostöö. härra Kessler, palun ma ei, ei ole kindel, kas eh, liikmesriigid on need, kes saaksid üksteist miljonit eh, puuduolevat dokumenti, mis ajakirjanike käes on. ma kardan, et mitte kellelgi ei ole võimu eh, neid dokumente enda valdusse võtta isegi mitte liikmesriikide võimudel, aga neil on väga raske saavutada vajalikku pädevust ja juriidilisi vahendeid selleks, et äh, võtta oma valdusesse kõik need dokumendid, mis võiks olla siit siis võimalikuks tõenduseks äh, teiste kuritegude kohta. meil on siin õigusliku pädevuse küsimus, millega tuleb tegeleda. me ju ei tea, kus need dokumendid on nii et, et me kõik alustasime oma uurimist sellepärast, et need dokumentide valdajad osut-, otsustasid osa nendest avalikustada. nii et, et minu arvates ainuke võimalus on jätkata nendega läbirääkimisi. ma ei tea, kas Taani viis on kõige parem, aga tuleb nendega pidada läbirääkimisi, et me saaksime täieliku ülevaate sellest, mis siis toimub. aitäh, täpselt viis minutit järgmisena on kõnelejana äh, kirjas proua Ruonen Leenen ECR fraktsioonist, palun. suur tänu, esimees ja suur tänu ka meie asjatundjatele uue rahapesuvastase tee võitluse direktiivi ettepanek sisaldab mitmeid äh, häid algatusi tegelike tulusaajate läbipaistvuse parandamiseks, aga seal on ka mõningaid puudujääke, mõningaid lünkasid, nagu näiteks äh, juhatuse liikmete äh, omanikuks äh, määramine, kui ei ole tegelikku tulusaajat teada. ja omanike varjamine on võimalik tulevikuski usaldusfondide kaudu, kui usaldusisikud on Euroopa Liidu välistes maksuparadiisides. mida teie ala asjatundjatena arvate nendest lünkadest ja kuidas direktiivi abil saaks paremini kanda hoolt selle eest, et meil oleks info tegelike tulusaajate kohta. kui tegelike tulusaajate äh, varjamist äh, ei toetata äh, ja kui ei saavutata seda samuti, kuidas see mõjutaks rahvusvahelist koostööd. minu teine küsimus oleks, ma tahaksin teada, ja äh, millised Euroopa Liidu institutsioonides äh, peaksid Olafi arvates inimesed äh, selles vallas tööd tegema, kas on kuidagi seotud Euroopa Liidu institutsioonid samuti selle skandaaliga ja kas on mingisuguseid haavatavaid kohti, mingisuguseid nõrki kohti meie institutsioonides? aitäh, niisiis, kes soovib nüüd alustada, me lülitasime kella liiga hilja sisse, aga alustame härra Kessleriga siis. analüütilise ja uurimistöö tulemused siiamaani näitavad, et mingeid äh, struktuurselt nõrku kohti ei ole Euroopa Liidu personali, äh, institutsioonide personali hulgas äh, nagu ma ütlesin, ainult seitseteist inimest neljakümne tuhandest, mida me kontrollisime ne,. Nende neljasaja kolmekümmend tuhandet nime sisaldava nimekirjaga on siiski väga väike rühm ja pärast selekteerimist oleme alustanud ainult nelja uurimist sellepärast et ülejäänud need sobivused lihtsalt puudutasid juba uurimus, uurimisi, mis olid juba lõpule viidud või mis Olavis juba käisid. nii et, et tegemist on tõesti väga väikese arvuga, ainult kaheksa Äh, isikud olid meie jaoks uued ja ainult nendest kaheksast äh, neli viisid uurimise alustamiseni, sest pärast täiendavat analüüsi selgus, et tegemist oli juhustega, kus inimestel oli lihtsalt sama nimi niisiis meie uurimine siiamaani näitab, et äh, süsteemis ei ole nõrku kohti, otse vastupidi. Äh, süsteemis on, äh, Euroopa Liidu institutsioonides on väga palju ausust ja avatust personali hulgas ning ja ainult üks neist neljast uurimisest puudutab Euroopa Liidu institutsiooni töötajad, nii et, et see arv on tõesti väga väike. veel mõni vastus meie ekspertidelt, see ei ole vajalik. hästi ja me oleme ajas natukene maha jäänud ja jõuame nüüd järgmise küsimuse juurde. Eh, pro-, eh, Alde nimel proua Maite Papagatsunda. aitäh! Eh, kõigepealt ma tahaksin avaldada kõigile tunnustust, see on tõesti esimene kord, kui mulle jääb mulje, et me kuhugi oleme oma asja, tööga välja jõudmas ning äh, suur aitäh teile kogu info eest, mida te meile edastasite. Äh, kindlasti arvestame sellega, aga nüüd minu esimene küsimus. millised liikmesriigid on palunud äh, Olav, minu küsimus on Europolile siis, millised liikmesriigid on palunud koostööd Panama dokumentide uurimisel ja kas äh, luuakse mingi eriüksus äh, võitlemaks äh, maksudest kõrvalehoidumisega Euroopa Liidu määruse raames? härra Kessler Olafist, te kõnelesite sellest, et komisjoni ja teiste institutsioonide personal on väga aus ja meil on selle üle väga hea meel, aga on üks konkreetne juhtum Äh, nimelt äh, pereliikmed, kes on asjasse segatud, kas te olete kaalunud või vaadanud ka Euroopa Liidu institutsioonide ametnike pereliikmeid? Äh, ma tean, et on üks offshore firma, mis on seotud volinik Kaniete abikaasaga, nii et informatsioon oleks väga kasulik. aitäh! kes alustab, kas härra Kessler või Europol? härra Rion Tee, palun kas te palun kordaksite seda küsimust, mis puudutab seda spetsialiseeritud keskust, ütleb härra Riondee, kuna tõlge temani ei jõudnud. jah, vabandust, ütleb kõneleja. E-, e-, Europoli määrus jõustub peatselt ja see tugevdab mõningaid Europoli aspekte. artiklis neli lõikes L mainitakse Äh, spetsiaalse keskuse loomist, mis on suunatud ähm, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase või, võitluse jaoks. Äh, ka mina leian, et sellisest keskusest oleks tõesti väga palju kasu, selle aitaks kaasa koordineerimisele, millest oleme, millest te rääkisite kõik, aitäh! antud hetkel Europol ootab et äh, viiakse ellu neljas rahapesuvastane direktiiv, see puudutab äh, maksupestust äh, ja me peame hindama siis, mida me teeme vahenditega ja keskustega, nii et, et praegu keskendume oma tähelepanu siiski rahapesule. aitäh, ütleb härra Langen, kas kellelgi rohkem midagi ei öelda ei ole, jah, aga palun lühidalt Olafi kohta Äh, need nimed, mis me kontrolliks süsteemi panime, mida me võrdlesime selle neljasaja kolmekümne tuhande nimega, olid ainult nende ettevõtete nimed või personalitöötajate nimed või Euroopa institutsioonide liikmete nimed. me ei kontrollinud pereliikmeid. ja ma ei tea, härra Michel, võib-olla see oli andmekaitse tõttu või äh, võib-olla see oleks olnud phishing, nii et, et äh, need äh, kokkusobivused, mis me saime, ei puudutanud pereliikmeid, need puudutasid kas institutsioonide liikmeid või personali, neid inimesi, kes siis otseselt töötavad Euroopa Liidu institutsioonides, aga me elame maailmas, ähm, äh, me loeme ajalehtedest kogu aeg, et on pereliikmeid, kes võib-olla Äh, on asjasse segatud. Äh, meie tavaline poliitika on, et me ei avalikusta nende inimeste nimesid, keda me uurime. ma loodan, et saite aru, mida ma öelda tahtsin. aitäh! järgmisena on mul siin nimekirjas kuue nimel Miguel Viegas, palun. aitäh! Äh, mul on teile üsna üldist laadi küsimused. Äh, kindlasti on vaja reguleerimist parandada, on vaja parandada neid vahendeid, mis selliste juhtumite uurimiseks on. aga või me ei saa kuidagi mööda kahest takistusest, mis minu arvates on fundamentaalse tähtsusega. kõigepealt meil on vaja mehhanismi mis ei nõua ainult äh, hoolsust. meil on finantssüsteem, mis peaks meid teavitama kahtlastest tehingutest, aga äh, see on vastuolus nende endi huvidega ja siin on peamine probleem. ja siis veel maksuparadiisid. ja mul on üsna üldine küsimus, milliseid võimalusi teie näete selle probleemi lahendamiseks? kuidas saaksid valitsused kindlamalt sekkuda, kohustamaks finantsinstitutsioone ja teisi rahapesuga seotud osapooli tegelikku infot edastama Teie vastustest, äh, teie kirjalikest vastustest jääb mulje, et infot eriti palju ei levitata ei kahtlaste tehingute kohta ega äh, tulusaajate kohta, nii et, et palju äh, neid riike ei ole, mis oma ülesandeid täidavad. ja veel üks küsimus maksuparadiiside osas, kuidas olukord praegu areneb? Eh, millisel moel ja millised val-, eh, minu arvates valitsused saavad eh, sekkuda, ähvardades sanktsioonidega institutsioone, mis teevad koostööd maksuparadiisidega? ja meil oleks vaja maksuparadiiside nimekiri selleks, et see asi toimiks. läbirääkimisi selle nimekirja üle endiselt peetakse Äh, seal on ainult kolmandad riigid, seal ei ole näiteks Euroopa Liidu riike ning äh, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et riigis, kus maksumäär on null, äh, jäävad sellest riigi nimekirjast välja, nad peavad seal nimekirjas olema, nii et, et ma tahaksin küsida, mida meie panelistid sellest väga tundlikust teemast arvavad. niisiis niisiis must nimekiri nendest maksuparadiisidest äh, oli küsimuse teemaks, kes tahab esimesena vastata, härra Maier Kantri, palun. ma võib-olla keskenduksin teie küsimuse ühele tahule, äh, koostöö kolmandate riikidega üldisemalt. see on äh, loomulikult väga erinev sellest, mida me siin Euroopa Liidu sees teeme kui asi on karistusõiguses, ähm, taotluses, äh, äh, kui meil ei ole mingit lepingut selles vallas, äh, siis on koostöö väga keeruline. sest kui me tugineme ainult diplomaatilistele kanalitele, mida ainult üks liikmesriik saab kasutada, siis on kogu see protsess tõesti väga raske ja aeglane. minu isiklik vaatevinkel artikkel oleks selline, et äh, meie organisatsioonina seda ei pea kasutama. aga kui oleks leping, äh, siis oleks asi palju kergem ja kiirem ning äh, ja aga antud hetkel on see tõesti väga keeruline ja seetõttu on meil tõesti vaja uusi Äh, kokkuleppeid kolmandate riikidega, aitäh! Äh, jah, selle punkti võiksime ka oma lõppjäreldusse sisse panna. Läheme edasi, sellepärast et äh, aega hakkab vähemaks, jääme roheliste nimel Molly Scott Cato järgmisena. aitäh, esimees, ja aitäh ka meie kolmele külalisele, et te täna siin olete ja meie küsimustele vastate. minu küsimused on kõik mõeldud Europolile. me saime infot ühelt liikmesriigilt, ühe liikmesriigi äh, rahapesu andmebüroost ähm, ja äh, tuleb välja, et neile pole jõudnud ühtegi äh, kahtlast viidet Panama dokumentidega seoses. kuidas see võimalik on, kas see võib olla kuidagi seotud sellega, kuidas rahapesu andmebürood infosse suhtuvad ja kui sellega on probleem, kuidas peaks seda probleemi lahendama? Äh, teiseks, Ühendkuningriik ja Holland on seotud suurema osaga nendest kahtlastest tehingutest Euroopa Liidus ja Suurbritannia saadikuna äh, äh, on mul väga hea meel, et meie vastavad ametkonnad saavad palju infot see, nende kuritegude kohta, et nende vastu võidelda, aga kuidas toimub äh, Äh, asi mujal, miks äh, Malta ja Küpros näiteks ei saa sama palju infot, mis nendes riikides toimub ning lõpetuseks Ühendkuningriigi vaatevinklist pidades silmas Brexitit ja Brexitit peame me nüüd kogu aeg kahjuks silmas pidama. Äh, mulle valmistab muret, et seda võidakse kasutada võimalusena ja inimesed on seda ka väitnud, et niimoodi võidakse suurendada maksude vältimist Ühendkuningriigis nii et, et millised võimalused on äh, selleks, et infovahetus saaks jätkuda nii palju kui võimalik ka pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist äh, ligemale pooled äh, ettevõtetest, mis Panama paberites kirjas olid, olid Ühendkuningriikide Ülemeremaa territooriumid. jah ähm, äh,, täna ei saa me lõplikult Brexiti küsimust lahendada, ütleb härra Langen, aga kes tahab nüüd vastata, palun, härra Reondee. Teie esimese küsimuse kohta tahaksin öelda järgmist. kui rahapesu andmebüroo andmed ei saa, nagu ma selgitasin, need riikidepõhised paketid saadetakse sellel nädalal Europoli riiklikele üksustele, nii et, et erinevate riikide ülesanne on seda infot jagada erinevate riikide ja asutustega, mis selle info vastu võiksid huvi tunda. Luksemburgi ja Küprose teemaline küsimus, siis mul ei ole siin selle kohta mingeid vastuseid. ma just äh, esitasin arve nende riikide kohta. kas kellelgi on midagi täienduseks lisada? ei ole, aitäh. Äh, mul on äh, EFTD nimel nüüd härra Marko Valli nimekirjas. palun. aitäh, esimees mul on väga hea meel tõdeda, et Olav pärast Panama paberite skandaali on alustanud nelja uurimist. ja ma saan väga hästi, miks te, aru, miks te ei saa meile üksikasjalikku infot edastada aga tahaksin teada, kas need uurimised kulgevad hästi, kaugele te olete jõudnud, kui kaua need veel kestavad, võib-olla ähm, räägiksite sellest ja võib-olla saaksite edastada rohkem statistilisi andmeid, rohkem näiteid selle kohta, äh, kus siis ähm, äh, on uurimisse seotud Euroopa Parlamendi liikmed või personaliliikmed, äh, lisaks komisjoni liikmetele ning äh, ja mis puudutab kahteteist asutust, äh, siis tahaksin teada, kas äh, on riike, mis teevad infovahetuse osas suuremat koostööd kui teised. Ähm, näiteks kas või pidades silmas neid raporteid, mida me maksustamise erikomisjonis näeme ja tahaksin teada, kas käitumisjuhendi komisjon selles töös, mida nad juba kümme aastat on teinud, on pidanud tõdema, et on riike, kes on maksupettusest teinud ähm, lausa hobi ja võimaldavad maksudest kõrvalehiilimist. või on äh, tõesti dokument, Äh, mis näitavad ja tavaliselt on tegu alati siis äh, samade riikidega, kes maksustamisküsimustes väga kri-, agressiivselt käituvad. niisiis, kas mõni uurimine on käimas? aitäh, härra Kessler, teile esitati esimene küsimus. jah ähm, ma ei usu, et ma saaksin teile anda rohkem üksikasju nende nelja uurimise kohta, mis praegu käivad, ei. ja üsna tõenäoliselt ei puuduta ükski nendest uurimitest personali, kes töötab Euroopa Liidu institutsioonides. aga ma tahaksin ka öelda seda, et asjaolu, et ühe institutsiooni äh, ametnik äh, on Panama paberites või omab ametikohta ettevõttes, mida Panama paberites mainitakse, iseenesest veel ei tähenda seda, et kuritegu on toime pandud me lihtsalt peame kontrollima, kas need majandusteod, mida Panama dokumentides mainitakse, on seotud institutsiooni ametnikuga või ei, kas neid on, neid tehinguid on korralikult te, deklareeritud, kas nendeks on luba saadud ning kas on huvide konflikti võimalus. aga samuti on väga tõenäoline, et kui on finantstehinguid, siis äh, jah, võib-olla tõesti ka mõni inimene võib olla tõesti pettusesse ja korruptsiooni kaasatud. nii et, et äh, see on äh, selline raamistik, millest lähtuvalt Olav oma uurimisi läbi viib ja täpsemat infot ma teile kahjuks anda ei saa. ma ei usu, et see uurimine kujuneb väga pikaks kui meil tõepoolest oleks juurdepääs sellele üheteistkümnele miljonile dokumendile, mida pole avalikustatud, siis sellest oleks meie uurimisele tõesti palju kasu. ja võib-olla teoreetiliselt alustaksime ka teisi. aitäh! aitäh selle selgituse eest äh,. äh meie saksa kolleeg nüüd härra Maier Kabri äh, äh, koostöö liikmesriikidega on olnud äh, Äh, väga hea, meil oli kõige suurem koordineerimiskohtumine Eurojustis, nii et, et äh, liikmesriigid tõesti näitasid, et nad tahavad äh, koostööd teha ja sama kehtib ka Europoli kohta. ja ma arvan, et järgmistel kord-, järgmisel koordineerival kohtumisel on meil ka juba Olafi esindaja kohal, nii et, et üldiselt ma olen täiesti rahul sellega, mil määral liikmesriigid osalevad selles protsessis aitäh! alustame nüüd siis teise vooruga ja Rahvapartei. ma tahaksin küsida, kas te saaksite läbi oma kolme institutsiooni prisma selgitada, millised liikmesriigid on need, kes ei taha teha koostööd, kes teevad koostöö raskemaks Te ütlesite, härra Kabrimajer, et te pidite terve rea kirju kirjutama. kuidas tuleks saavutada liikmesriikide parem koostöö, see on küsimus kõigile kolmele ja võib-olla härra Leon Tee alustab. Äh, jah, need äh, kuussada 600 äh, kuussada kirja ei tähenda veel eh, seda, et eh, kõigi kuue, kuuesaja puhul meil oli nende taotlustega probleeme. niisiis, jah, see arv, loomulikult see suur äh, taotluste arv on probleem. ma tahaksin öelda, et mis puudutab äh, Äh, Panama pabereid, siis me oleme siin asjadega veel algusfaasis ja äh, asjad äh, on üsna hästi kulgenud ja me ei saa veel rääkida liikmesriikidest, kes meil tööd rasket teevad. jah, ma tahaksin lisada selle kohta, mida härra Valli juba küsimus, et enamasti on meil kõige rohkem probleeme maksuparadiisidega. või ei, ei, ei, ei saa seda tõdeda mis puudutab Olafit, ütleb härra Kessler, siis me oleme tegutsenud tuginedes oma Euroopa mandaadile. Äh, oleme teinud kõik äh, üksinda ilma liikmesriigide koostööta. Äh, meil oleks vaja olnud uurivate ajakirjanike koostööd ainult. kui asi puudutab aga koostööd liikmesriikidega, Äh, siis jah, teiste uurimiste jaoks meil on ka kohtumised, aga mm, mis puudutab teile huvipakkuvat teemat, siis tahaksin rõhutada veel kord, et äh, meil on vaja äh, kiita heaks komisjoni ettepanek rahapesu direktiivi osas, mis siis sunniks kõiki liikmesriike Äh, selles vallas tegutsema ja siin võiks olla juba liikmesriikidel erinevad huvid äh, info avalikustamiseks näiteks tegelike tulusaajate osas. nii et, et selles vallas minu meelest on liikmesriikide vahelist koostööd rohkem vaja selleks, et tagada läbipaistvus seadusandluses, sest see paneb kõik liikmesriigid äh, sama, samale pulgale ja võimaldab täielikku läbipaistvust vähemalt kahekümne kaheksa liikmesriigile tahaksin meelsasti teie optimismi jagada, aga äh, teatud küsimused jäävad. härra Riondee, teid huvitab eriti hea koostöö äh, Panama paberite osas äh, on koostöö ette nähtud, sellepärast et me saadame need riikidepõhised paketid välja sellel nädalal. loomulikult asjad võiksid alati olla paremad, aga üldiselt, mis puudutab rahapesu, siis koostöö Euroopas on üsna hea ning eh, möödunud aastased rasked hetked, eh, mis meil siin Euroopa Liidus olid, näitavad, et erinevad liikmesriigid tõesti tahavad kiiresti ja tõhusalt koostööd teha. aitäh! nüüd äh, Paul Tang ja siis veel kaks vaba mikrofoni küsimust proua Koomestilt, härra Demasilt ja härra Lukelt. ja siis lõpetame, aga nüüd Paul Tang. Uh, suur aitäh, aitäh panelistidele, et olete tulnud. mul on tunne, et need küsimused on omavahel päris tihedalt äh, seotud äh, legaalsed tegevused, rahapesu, aga ka maksudest kõrvalehoidmine ja minu küsimus, kas te olete tutvunud ka erinevate skeemidega, kus on maksudest kõrvalehoidmise küsimused küll, aga need ei ole tegelikult illegaalsed oma loomult. kas te leiate selliseid jokk-skeeme ja kas te olete näiteks ka liikmesriikidele andnud sellest ülevaate? see siis paneeli osalejatele üldisem küsimus. siis konkreetsemad küsimused praegu näib meile, et mõningad riigid ei jaga informatsiooni, no näiteks Luksemburg, Malta, Küpros. Te ei tahtnud selle küsimusele vastata küll, aga miks te arvate, et see nii on, mis nendes riikides lahti on? ja kas te olete ka küsinud nendelt riikidelt, mikspärast äh, on selline info äh, varjamine ja kui nad äh, on vastanud, siis mida nad vastasid? suur tänu kes on praegu valmis vastama? mõlemad äh, härrad siis Euroopa institutsioonides, Olavis, Olavi kohta ei küsitud, aga kas tahate vastata, tahate kirjalikult vastata või ei taha üldse vastata, küsib esimees. esimese küsimuse vastuseks ütleb härra Maier Kaabri kui meie midagi tuvastame ja anname seda informatsiooni liikmesriikidele, ei, vastupidi, meie midagi ei avasta, sest meie uurimist ei alusta, meie koordineerimiskohtumistel kuuleme erinevat informatsiooni eh, erinevatest liikmesriikidest, kes omavahel seda jagavad. täiendav küsimus, kas te näete ka jokkskeeme maksudest kõrvalehoidmises kohta, aga ikkagi peate jagama liikmesriikidele seda informatsiooni. võib juhtuda, aga mul ei ole mingisugust statistikat, ütleb härra Maier Kaabri, aga tavapäraselt on see ikkagi teistpidi, et liikmesriigid jagavad informatsiooni. veel on esimees ütleb, et härra Rion vastab. The... mis puudutab äh, neid äh, legaalseid skeeme, Eurojustina meie ei uuri, meie oleme omavahel ühenduses ja anname toetavat äh, informatsiooni ja toetavaid tegevusi, aga muidugi me näeme, et äh, kurjategijad kasutavad teatud mustreid ja äh, seda ka maksudest kõrvalehoidmise või maksu vältimise alal. ja mis puudutab koostööd erinevate liikmesriikidega, siis ma tegelikult ei ole öelnud, et informatsiooni ei ole Äh, vastupidi, on küll, aga parandamisruumi on küll ja veel. hästi, nüüd Romana Tang, palun äh, Rahvapartei nimel äh, ja siis veel kaks vaba mikrofoni voorus. suur tänu teile, et andsite mulle sõna, härra esimees, ütleb proua Toms. tundub, et me oleme samasugustest küsimustest huvitatud, tahame nimelt teada, millised liikmesriigid ja millised riigid äh, on need, kes on rohkem koostööaldis äh, selles protsessis ja millised on võib-olla koostööd vältivamad ja tõrksamad? kuna seda küsimust on mitu korda esitatud, siis äh, näib, et te ei ole valmis meile konkreetseid nimesid nimetada, te ei taha kellelegi näpuga näidata ja te ei taha äh, meile konkreetselt öelda, millised riigid äh, koostööd teha ei taha. Äh, samas pööraksin selle küsimuse ümber ja ütleksin, et mina arvan, et ei ole õige see, et me ei õnnitle, ei tutvusta ja ei räägi nendest riikidest, kes on tegelikult head koostöö tegijad. nii et kui te ei taha meile tõrksate nimekirja anda, siis palun andke koostööaltite riikide nimekiri kes on siis äh, oivikud meil, palun? härra Kessler ei tunnegi selliseid, tundub, ütleb esimees. tegelikult lihtne vastus, ütleb härra Kessler, on see, et me ei ole koostööd teinud kellegiga, me töötame om omakeskis, mitte et meile ei meeldiks koostööd teha, aga meil ei ole seda otseselt vaja, et me oleme oma uurimistegevused ise ellu viinud. meil on liikmesriigi abi vaja siis, kui me näiteks äh, pettust uurime Euroopa Liidu eelarvele, mis on äh, toime viidud äh, mõnes liikmesriigis. aga kontkomisjonis me neid asju arutame ja viisakas kutse teile kõigile, kui meil kuulamine järgmine kord toimub, nii et palun. Te ei ole minu tavapäraseks äh, publikuks, aga Panama dokumentidega me saime niimoodi hakkama, et kellegi abi vaja polnudki. selge, ütleb härra esimees, siis on meil nüüd äh, veel kolm üheminutilist küsimust. Anna Komes, palun, äh, üks küsimus, üks minut küsimuseks ja kaks vastuseks. oleme juba ajaga vast maas Anna Komes küsib, kas te saate meile anda äh, offshore-ettevõtetest nimekirja, kes on töötanud Mossack Fonsecaga koos, kes äh, toetavad näiteks rahvusvahelist äh, organiseeritud kuritegevust või terroriste ja liikmesriikidest. ja siis, härra Maier Gabriel, mis juhtub, kui te lähete riikidesse nagu Saksamaa, äh, kus on õigusandlus loodud niimoodi, et äh, uurimist ei ole võimalik hästi ellu viia. Äh, väga hea näide mul siin allveelaeva müük Saksamaalt Portugali. korrumpeerunud Saksamaal mõisteti süüdi, aga Portugalis neid kunagi ei leitud, sellepärast et korruptantidega olid sakslased teinud tehingu niimoodi, et sakslased satuksid löögi alla ja ei, ei leituks äh, neid äh, kurjategijaid äh, kunagi Portugalis. tegemist oli siis aastaga kaks tuhat neli, kus härra Barroso oli peaministriks ja tegelikult need andmed on kõik Panama dokumentides ka ühel või teisel moel olemas. kes vastab, peame kokku leppima, raske küsimus, proua Kumes on juba varem ka küsinud seda küsimust, aga kes tahab vastata? tundub, et täielik vaikus no vaikus ei ole mingisugune lahendus, ütleb härra Kessler ja mina vastaksin siis. tegelikult mul isegi konkreetselt selle juhtumi kohta, mida ma väga hästi tunnen, ei ole mingisugust lahendust pakkuda, aga ma tahan öelda, et see perspektiiv, mida me uurime kõikide nende juhtumite puhul, on väga vana, vanaks läinud, vanamoodne viis uurimiseks. see tähendab seda, et me kõik, või noh, mitte kõik, aga kõik uurijad eh, tegutsevad eelkõige liikmesriigi perspektiivist, sellepärast et just liikmesriikide ametnikud uurivad eh, neid küsimusi, aga kuriteod kui sellised ei ole alati riigipiiridest kinni pidavad. tegelikult võib öelda isegi, et kõik need juhtumid ja kõik need juhtumid, mida Olav uurib, ei ole ellu viidud ainult ühes riigis, sellepärast et eh, tänane majanduslik reaalsus äh, ja ka kuritegijate reaalsus eh, ignoreerib täielikult piire ja see on piirideülene oma loomult. aga me sellegipoolest uurime neid väga killustunud üheksateistkümnenda sajandi moel, nimelt liikmesriigi perspektiivist lähtuvalt. ja praegu oleme me jõudnud väga konkreetse näiteni. Need perspektiivid on ajast ja arust ja meil on vaja uut Euroopa tasandi perspektiivi. niimoodi, et Euroopa Liit oleks üheks õigusruumiks või üheks äh, alaks. ja seda meil olekski vaja. meil ei ole vaja alati klassioivikuid ja öö, äh, löömamehi leida, meil on lihtsalt vaja paremat koostööd. suur tänu, Fabio Tomasi, palun! suur tänu! Äh, küsimus teie on teel, härra Teie on teile, kas mikrofon töötab, küsib kõneleja. küsimus Europoli esindajale härra Riondele siis. Te ütlesite oma vastustest, et te olete Panama andmebaasi alla laadinud, olete mitu tuhat äh, äh, andmeühikut äh, alla laadinud, koordinatsioonikeskustele on siin viidatud, te ütlesite, et Ühendkuningriigis on kõige rohkem äh, kahtlasi äh, tegevusi, aga äh, kui palju oli päringuvasteid näiteks liikmesriikidest, mis puudutasid islamistlikku terrorismi ja finantsluureüksuste töötajad, mina ise olen Saksa parlamendiliige siin ja üks Saksa kolleegidest on öelnud, et kõige raskem probleem Saksamaal, mis ei võimalda äh, Äh, rahapesu vastu võidelda, on siis registreeritud kinnisvara äh, tuvastamise probleemid Saksamaal. Teil on lühidalt aega vastusteks, ütleb esimees. Äh, härra Riande, mis puudutab andmeid, mis on seotud terrorismiga, üllatav oli see, et meil oli sada kuusteist päringu vastet sellele äh, mis puudutab neid liikmesriike, kes seda äh, andmestikku on edastanud Europolile, meil on väga tugev andmekaitse põhimõttestik ja me kaitseme liikmesriikide huve, nii et ma ei saa sellele küsimusele paraku vastata. Anna Komas küsib küsimuse ilma mikrofonita. andmekaitse küsimused ei puuduta mitte ainult üksikisikuid, ütleb äh, kõneleja, vaid äh, me kaitseme ka andmete edastajaid ja seetõttu ei ole võimalik kõiki andmeid kõigile anda, sellepärast ongi meil riikide paketid ja siis liikmesriigid otsustavad teiste liikmesriikidega seda äh, teavet jagada uh,. härra Demasi ütleb härra Maier Kabri, ma pean ütlema, et mina Euroopa Liidu institutsiooni esindajana ei saa kommenteerida konkreetsete liikmesriikide õigussätteid mingi, mitte mingil moel. meie roll Eurojustis on saada üle õigussüsteemide vahelistest erisustest läbi koordineerimistegevuse ja seda me teemegi. aga me töötame olemasoleva süsteemiga, ükskõik kas meile see meeldib või mitte, kas me leiame ühte või teist paremat võimalust, see ei ole meie jaoks kõige olulisem, kõige olulisem on see, et läbi koostöö ja koordineerimise saaksime me asjad tehtud. ja see ongi meie ülesanne. esimees mikrofonita. Äh, härra Luka saab järgnevalt äh, äh, sõna ja siis oleme juba üheteist minutiga ajast üle. härra Demasile tahan öelda, et me oleme ju valitud esindajad Euroopa inimestele ja kui niivõrd legitiimsele küsimusele vastust ei anta, et äh, millised äh, liikmesriigid on tuvastanud kõige rohkem äh, seoseid islami terroristidega, siis see on minu arust täiesti lubamatu. aga edasi härra Langeni küsimusele jätkuküsimuseks. härra Langen küsis, et kas te olete seotud mingi teatud asukohaga oma tegevuses, te ütlesite, et mitte. mina tahaksin küsida Austria ja Luksemburgi kohta, kellel on mõlemal Euroopa direktiivist erand ja nad ei anna eh, inimeste eh, registreeritud elukohariikides informatsiooni. kas on niimoodi, et Luksemburg ja ka Austria on samal moel koostööaltid kui teised liikmesriigid Euroopa Liidus? suur tänu selle küsimuse eest eh, ja kes tunneb, et tahab sellele kuidagi vastata? loomulikult kuulame ka üle nende riikide esindajad ise. ja te ei saa selle kohta midagi öelda, Ramajer Kaprio äh, või mis? ei, ma juba rääkisin tegelikult teile seda, et äh, Panama lekete puhul on olnud Eurojusti kõige suurem koordineerimisprojekt ja see näitab, et äh, meie liikmesriigid on valmis koostööd tegema ja koos töötama. härra Riande, Europol, keegi ei taha midagi öelda, härra Kessler, võib-olla lühidalt midagi lõpetuseks ei ole niimoodi, et ma ei taha midagi öelda siin, aga see, mida ma pean ütlema, on see, et ma ei ole töötanud äh, liikmesriikidega koos äh, rahapesu küsimustes, sellepärast et äh, maksusest kõrvalehoidmine ja rahapesu ei ole minu pädevuses. nii et ma olen uurinud Luksemburgi ja Austria puhul pettusi ja teisi küsimusi, aga mis puudutab nende koostöövalmidust, siis nende kuritegude puhul nad teevad samasugust koostööd nagu teised riigid aga teie vist ikkagi viitasite pigem maksudest kõrvalehoidmise ja maksupesu küsimustele ja see on meie pädevusest väljas. ja muidugi kaks eh, konkreetset riiki te nimetasite, aga ma ei tööta nendega koos, nii et ma ei saa selles osas midagi öelda, võib-olla kolleegidel on midagi muud öelda. jah, ütleb esimees, jah, sellele küsimusele peame mingil teisel moel vastuse leidma suur tänu kõigile eh, kolmele eksperdile, kes meie ees olid, eh, see oli väga rikastav me saame aru sellest, et koostöö äh, Panama dokumente kallal on äh, tõhus ja edukas äh, ja me saame siis veel vaadata, millisel riigil on seal vaja rohkem ära teha. ma tahaksin tänada kõiki paneliste, esimene osa on läbi seega ja üks minut pausi ja siis vahetame siin kõnelejaid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 So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mit dem zweiten Teil austatud daamid ja härrad, tahame nüüd minna edasi teise programmi osaga. kell on saanud seitseteist null null. selle asemel, et kell peaks tegelikult programmi järgi olema kuuskümmend, kuusteist nelikümmend viis ja seetõttu püüame võtta ennast kokku, et küsimused ja vastused oleksid lühemad järgmises paneeli osas. kutsun äh, siia ülesse härra Philip de Costeri, kes on Belgia finantsluureüksuse president ja äh, Michel Glaes, kes on Belgia äh, prokurör ja Norbert Naolin, kes on EOX-i ehk organiseeritud kuriteo äh, uurimise rühma, maksupettuste rühma esimees eh, Põhja-Reini-Vestfaali liidumaal. ning ta on uurinud ka Panama lekke küsimust. ja siis videokonverentsi vahendusel eh, veidikene on see pilt tume praegu, aga näen, et härra Patrick Montagnier on olemas, tegemist on usaldusnõuete täitmise järelevalveüksuse Äh, asesekretäriga Prantsusmaalt. ma ütlesin juba tere tulemast meie Belgia ekspertidele, aga nüüd ma enam neid ei näe siin. aga alustame sellegipoolest. tere tulemast kõigile. ja saan siin sissejuhatuse äh, aja nappuse tõttu ära jätta. ja tahaksin öelda teile, et oleksin tänulik, kui te räägiksite kaheksa äh, minuti jooksul niimoodi, et jõuame selle aruteluringiga lõpuni. tere tulemast, härra Klees, ka teile. ja esimeseks siis kuulame ära Belgia finantsluureüksuse presidendi härra Philippe de Costeri nüüd oleme siis äh, arutamas küsimust, kuidas liikmesriigi äh, perspektiiv ja kogemus äh, nendes küsimustes on. palun, härra De Koster suur tänu, lugupeetud äh, esimees, suur tänu teile, lugupeetud äh, parlamendi liikmed, äh, ma võin valida kolme keele vahel, valin prantsuse keele, sest et seda ei ole siin eriti räägitud, olen valmistanud ette kaheksa minuti jaoks dokumendi ja ma tegelen Äh, rahapesu andmebüroo äh, rahapesu äh, luureosakonnaga ja teen väikese kokkuvõtte, väga kiire kokkuvõtte sellest, millega meie üksus tegeleb ja siis olles, hoiatan tõlke ette, et püüan natuke tekstist kõrvale hiilida, et vastata küsimustele, mida ma ootan ning millega ma saan ehk aidata kaasa Panama dokumentide teemale rohkem valguse heitmisega. meie üksus loodi tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal. alates üheksakümne viiendast aastast on meie õiguses ka rahapesu ja maksupettuse vastane võitlus sees, Belgias oli see, ei ole siis see uus raha aastate jooksul, seitsme-kaheksa aasta jooksul oleme seda kontseptsiooni pidanud, ähm, mis oli meie jaoks algselt eksootiline, pisut täpsustanud äh, ja nüüd tegeleme maksupettusega, mis on kas tõsine äh, ja organiseeritud või mitteorganiseeritud. mõningad äh, maksupettused, lihtmaksupettus ei kuulu enam siis meie töövaldkonda nüüdsest. ja meie äh, Belgia rahapesu andmebüroo äh, saab äh, avaldusi kahtluste kohta kas Belgia finantsasutustelt või oma partneritelt, teistelt rahapesu andmebüroodelt üle kogu maailma. ja me viime läbi analüüsi nende avalduste, kahtlusavalduste kohta. vaatame läbi need kahtlust tekitavad ülekanded. meie, meil on pädevused kõikide riigiteenistustega koostöö tegemiseks, äh, nii äh, õigusorganid kui äh, politseiorganid, luureorganid kui ka maksuorganid. me võime ka pöörduda Olafi poole, kui tegemist on pettustega või rikkumistega, mis puudutavad Euroopa Liidu eelarvet. samuti on meil üsna suured pädevused, kui mingi kahtlust äratav tehing on toime pandud, siis võime selle äh, toimiku edastada äh, õigusasutustele ning Belgias on meil võimalik ka halduslikult äh, blokeerida viieks päevaks, viieks tööpäevaks konto või kahtlust tekitava üksuse pangakonto ja kui ma äh, oleksin saanud äh, ühe konto eelmisel aastal äh, halduslikult külmutada, kui ma oleksin teinud seda esmaspäev, eelmisel esmaspäeval, siis homme avaneks see konto, sellepärast et reede oli puhkepäev eelmisel nädalal. ja ma tege-, me tegeleme siis rahapesuga ja maksupettustega äh,, rahapesu äh, on seotud tõsiste kuritegudega äh,, mis on äh, rahapesu ning baaskuritegude vahe äh,, need baaskuriteod, põhikuriteod äh, tekitavad kasumi ja siis seda raha tuleb pesta. Äh, maksupettus on selle tulemus, aga maksupettus on tegemus, äh, maksupettusega on tegemist siis Äh, see võib olla ükskõik millisel kontol, see võib olla suunatud ähm, äh, ja, ja äh, me võime võidelda rahapesu vastu, võime blokeerida kontod, võime konfiskeerida varad. miks võidelda rahapettuse vastu? ma olen ka oma elukutselt prokurör, siis mina olen ise veendunud juba aastaid, et maksuvaldkonnas tuleb välja töötada strateegia. ja äh, mina äh, saan äh, oma tegevuses võidelda maksupettuse, rahapesu ja kuritegevuse vastu, ka kur-, organiseeritud kuritegevuse vastu. aga ma tean, et on kohtunikud, prokurörid, politseiorganid, kes ise viivad läbi uurimisi Äh, nende põhiteguritegudega seoses, äh, seal on tegemist siis kas maksukuritegevusega, organiseeritud kuritegevusega, inimkauplemisega, prostitutsiooniga ja nii edasi. mis on oluline, kas äh, põhikuritegude vastane võitlus või maksupettuste vastane võitlus? see pole tegelikult tähtis. autorid on samad, aga autorid jätkavad tegevusi ja tegevust igal juhul. Nad võivad saada ettekirjutused kohtult ja rahapesu vastased kuriteo, kuritegude eest mõistetakse hukka, mõistetakse süüdi vähem sa, sageli kui kuritegude eest ja, ja äh, inimene ja meie ühistegevusena on võimalik saada ka kompensatsiooni nende asjade eest, mis on äh, võõrandatud ja nüüd siis tegelikult äh, tagasi teema juurde, mis äh, teile peamiselt äh, huvi pakub, Panama dokumendid, maksupettused, kas lihtsad, organiseeritud, tõsised või mitte. me oleme teinud koostööd maksuameti eriüksusega ka käibemaksuorganiga. Äh, me tavapäraselt küsime neilt infot korrapäraselt, teeme seda, see on üheks osaks meie analüüsitegevusest. me äh, ei kohku tagasi ka rahapettuse ja maksupettuse küsimuste analüüsis. kui me räägime aga maksupettustest, siis me peame eristama siin erinevaid etappe. käibemaksupettus on lihtne ja seda äh, võib avastada praktiliselt üleöö ja offshore äh, kontod, äh, nagu härra Kessler ütles, äh, nende puhul välismaal juurdepääsu saada pangakontole, see iseenesest ei ole kuritegu. aga see, kui me deklaratsiooni täites ei anna infot selle konto kohta, siis see on kuritegu. ma toon teile ühe näite. minu austatud kolleeg, keda tunnen väga hästi, avab konto Bahamal selles ei ole kuritegu. kui ta aga järgmisel aastal täidab oma maksudeklaratsiooni ning ei esita infot selle pangaarve kohta, siis algab, sealt algab kuritegu. viie, kuue kuu pära-, jooksul ma ei saa midagi teha, ma ootan ühes, ühesõnaga, kui ma tean, et ta konto avab, äh, äh, et näha, kas midagi võib ette võtta, kas midagi tuleb ette võtta ja siis üks teine oluline teema, Äh, siin räägiti Eurojustist äh, ja palju ja mina äh, olen koht-, oma varasema kohtunikuna olen jälginud seda teiega Europolis samuti. ma, mind huvitab väga koostöö Europoliga ja mul on väga hea meel, et Belgial läheb väga hästi selles valdkonnas ja meie vastavad üksused teevad Äh, tõsist koostööd Europoliga ja valikut tegelikult ei ole. võib-olla on teisi, kes ei, äh, ei ole võib-olla mitte koostöövastased, kuid ei suhtu sellesse koostöösse sellise tõsisusega nagu meie. aga väljaspool Euroopa Liitu äh, on samuti oma struktuurid, mida te võib-olla ei tunne väga hästi. Egmonti rühm, kuhu kuulub sada kaheksakümmend andmebürood üle kogu maailma ja äh, selle grupi lõid belglased äh, ja ameeriklased tuhande äh, üheksasaja üheksakümne viiendal aastal ja kõik andmebürood äh, tulevad kokku, et rääkida sellest, kuidas oma tööd organiseerida. ja Panama öö, oli kindlasti üks osa sellest ja Panama ja,, jah, ma sain äh, äh teate äh,, sain äh, kakssada nelikümmend nime ja, ja nüüd me oleme avanud äh, üheksakümmend seitse juhtumi uuringut, mida ma olen teinud midagi, sellepärast et olen küsinud Panama poolelt täiendavat infot ja nüüd ootan seda infot. nüüd tulevad äh, juba varsti jõulud ja äh, kui kink, jõulukink saabub, siis on see äh, väga oodatud. ja meie tegeme oma tegevust piiratud vahenditega ja nüüd räägiksin veel viie sekundi jooksul natuke koostööst. sünergiat tuleb välja arendada ma kardan, et võin teid selle šokeerida, rahvast on juba šokeeritud, te olete kuulnud siin juttu Europolist, olete kuulnud äh, räägitavat Eurojustist. miks siis mitte julgeda mõelda selle üle, kas võiks luua ka äh, euro finantsüksus, äh, Euro-, Euroopa äh, andmebüroo nüüd saab sõna Patrick Montoyer, kes on video vahendusel meiega. Teie olete Euroopa usaldus, Prantsusmaa usaldusnõuete täitmise järelevalve eh, üksusest, kas te kuulete meid? jah, s'il vous plaît. olge lahke. Si. Alors je crois qu'effectivement l'image est un peu sombre jah, paistab, et pilt on pisut pime teil, meie jaoks on pilt selge, tegemist on ilmselt mingi tehnilise probleemiga. Äh, räägin kiiresti, tuletan meelde, millega tegeleb äh, meie äh, usaldatavusnõuete täitmise järelevalveasutus, meid moodustati kahe tuhande kümnendal aastal, et täiendada pankade ja, ja kindlustusettevõtete üle teostavat kontrolli. me oleme seotud Keskpangaga ja ähm, meil on kolm peamist eesmärki, usaldatavusnõuete täitmise kontroll, mis on seotud siis ähm, finantsturvalisusega, siis võitlus äh, rahapesu ning terrorismi rahastamise vastu, selle teema juurde äh, äh, pöörduksin tagasi ja siis meie kolmas missioon on pangaettevõtete äritavade kontroll äh, seoses oma klientidega äh, ja seda äh, pangandus- ning kindlustusteenuste kontekstis. ja ähm, meie finantsturg ja finantsinstrumentide müük klientidele on meie tähelepanu keskmes, ükskõik milliste klientidega ja kust pärit klientidega on tegemist ja äh, sellest teemast äh, soovisite te täna pärastlõunal rääkida ja äh, te tahtsite rääkida täpsemalt Panama dokumentidest, see kuulub meie vastutusse ka seoses rahapesu ning terrorismivastase võitlusega. Need teemad on omavahel meie arvates ühtviisi olulised järelevalveasutuse ülesandeks on kanda hoolt selle eest, et pangad ning kindlustusettevõtted ning teatavad vahendajad peaksid kinni äh, neile, neid puudutavatest õigusaktidest. nii nagu äh, meie äh, eelkõneleja meile, meil, on ka meil oma rahapesuvastane andmebüroo ja äh, me tegeleme oma sektoriaalselt äh, pankade, kindlustusettevõtetega, kanname hoolt selle eest, et nad äh, tõesti õigusnormidest kinni peaksid. oleme viinud läbi äh, mitmeid kontrolle, kaugkontrolle, aga ka kohapeal, meil on alalised kontrollimehhanismid, kanname hoolt selle eest, et me küsime dokumente erinevate menetluste ning tavade juurutamise kohta, meil toimuvad intervjuud, püüame kontrollida teatavaid asja, osalusid igal aastal, aga parim kontrollimise moodus on äh, minna vaatama, mis ettevõttes toimub, viia läbi kohapeal uurimisi, et kanda hoolt selle eest, et menetlused, äh, mis on paberil kirjas, ka praktikas toimivad ning võimaldavad finantsasutustel äh, oma kohustusi õiguse eest täita ning tuvastada oma kliente. seejärel kui see on tehtud, siis vaatame, kas tegemist on äh, kahtlusega ning äh, teha koostööd meie finantsluureorganiga, meie andmebürooga. mis puudutab Panama dokumente, äh, mille kohta te tahtsite meilt andmeid, mille kohta oleme esitanud kirjalikud vastused, alustasime mitmeid uuringuid juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillist alates, et koos pankadega ning kindlutusettevõtetega kes tegutsevad välismaal äh, ning kes tegelevad väga paljude eraklientide äh, haldustegevusega, et äh, nendega uurida mõningaid kliente ning vaadata, kas on seotud um, need kliendid offshore ette äriühingutega ning Panama struktuuriga. me oleme vahetanud sadu kirju ning äh, oleme otsustanud keskenduda oma kontrollitegevuses teatud organisatsioonidele, kes on deklari-, deklareerinud teatavaid sidemeid ning äh, mille, kelle, mille puhul meie arvates oleks põhjendatud täiendavad uurimused meil on mitmeid võimalusi, me võime nõuda siseauditeid nendes ettevõtetes ning raportite meile saatmist, et me saaksime kõigepealt äh, lähtuda ad hoc kontrollist, mille on äh, organisatsioon ise läbi viinud, siis teine võimalus on läbi viia ise uurimusi koha peal ja öö, äh, vaadata, et me, ja seda näiteks äh, rahvusvaheliste erapankade puhul, äh, me võime kaugemale minna ja vaadata, mis, milliseid järeldusi saame sellest äh, teha pärast esimest infovahetust asutuse endaga. meie iseenesest ei peaks maksupettuse vastu võidelda, see ei ole meie peamine ülesanne, meie ülesanne on võidelda rahapesu ning terrorismi vastu ja kanda hoolt selle eest, et maksupettused oleksid ka institutsioonides kuritegevuse äh, all kirjas. Prantsusmaal maksupettuse toomine äh, rahapesu äh, ja äh, kõrvale on äh, tehtud üsna vara äh, ja selline lähenemisviis on kestnud kaua, seda ei võetud Euroopa Liidus küll väga kiiresti üle. ja me viime siis läbi oma kontrolle, meil on oma tööriistad, mida saame kasutada ja meie tegevus on alati natukene keeruline, kui asi puudutab tõhusat ja toimivat kontrolli rahvusvaheliste ettevõtete, hargmaiste ettevõtete üle. ettevõtted, kes tegutsevad Prantsusmaal, ükskõik kust nad on pärit, peavad pakkuma teenuseid Äh, olgu ka siis või tegemist filiaalidega, peavad äh, võtma arvesse Prantsusmaa äh, õigust ja kui on hargmaiste ettevõtetega tegemist nii Euroopa Liidus kui Euroopa Liidust väljaspool, siis me peame kandma hoolt selle eest, et ka peakorteris peetakse nendest normidest kinni ning peame vaatama, kas on mingisuguseid õiguslikke takistusi selles protsessis. kui on tegemist Prantsusmaa emaettevõttega, siis Prantsusmaa emaettevõttel peab olema võimalik teada, mis toimub filiaalides, see on väga oluline. ajalugu näitab, et äh, mõningatel puhkudel, puhtudel see nii ei ole ning äh, pangandussaladused äh, tuleb edastada emaettevõttele me võime välis ametivõimudega kokkuleppeid sõlmida, et äh, filiaale koha peal kontrollida ja äh, rahapesunormide täitmine peab toimuma vastavalt õigusaktidele, meie peame kandma hoolt oma, omalt poolt selle eest, et äh, kommunikatsioon emaettevõtte filiaali vahel toimub hästi, aga meil ei ole mingisuguseid pädevusi otseselt äh, nende filiaalide suhtes, äh, kes on Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu. meie võime sanktsioone määrata emaettevõttele, äh, kui nad ei teosta piisavat kontrolli oma filiaali üle. aga see on seotud ka õigusloomeprotsessiga kohalikul tasandil. me saame ka rahapesuvastases võitluses ühelt poolt võideldes äh, usaldusnõude täitmise eest ja teiselt poolt äh, rahapesu vastu äh, meie tundes pankade ning kindlustusettevõtete struktuuri peame mõistma, äh, kuidas rahapesu ning terrorismivastane võitlus on äh, raha rahandusettevõtetes äh, käsitletud. kindlustusettevõtted ning pangandus ähm, Äh, see on üks osa igapäevasest tööst äh, ja summad, mis liiguvad nendest äh, asutustest läbi pangandusinstrumentide ning kindlustustoodete vahel, nende ning neid tuleb analüüsida, meil on Prantsusmaa rahapesu andmebürooga ühendused ja koostööd, koostöö ka seda seoses äh, nende asutuste kontrolliga, kes on meie äh, pädevusvaldkonnas, siis teeme koostööd äh, ka meie Maksuameti peadirektoriga. ja kui me oleme, isegi kui me ja maksupettuste küsimus, uurides erinevaid ähm, tehinguid, siis meil on oma, oma mehhanismid äh, ja me tuvastame kahtlust äratavad tehingud ja kui kahtlused, äh, kahtlustes ollakse suhteliselt kinni, siis teatame sellest Maksuameti vastavale osakonnale. ja äh, ma olen juba piisavalt pikalt rääkinud, nii et praegusel hetkel siis lõpetaksin aitäh! suur tänu teile väga hea sissevaade teie praktikasse, aga samas, kuna meie ajakava on tõesti tihe, läheme edasi ja Michel Klees, kes on Belgia prokurör, võib-olla saaksite anda meile ülevaate teie pädevusalatest, palun. aitäh, härra esimees, mina ei ole prokurör, olen ainult uurimisega tegelev kohtunik Äh, nii et, et ma ei saa rääkida prokuratuuri kogemustest. minu äh, aastatepikkune kogemus äh, võimaldab öelda ühelt poolt seda, et kui me saame teada Panama dokumentidest, siis ma kukkusin, kutsusin kokku Belgia parlamendisaadikud ja ütlesin, et teie hämmastus on mulle üllatuseks. meie inimesed, kes me võitleme finantskuritegude vastu Äh, tihtipeale äh, eirame seda fenomeni ja sama, samas Panama paberid on väga head, meil oleks vaja väga Kaimani saarte pabereid ja teiste selliste äh, maksuparadiiside pabereid. jah meil on siin ees kindlasti veel palju selliseid skandaale, nii et, et kui Belgias tõesti Äh, nagu meile äh, teatati, äh, siis jah, on suurepärane, et meil on komisjon, mis võib-olla ühel päeval, võib-olla isegi siis on juba liiga hilja, siiski reageerib sellele asjale ja nende reaktsioon ei jää saladuseks. see aitab kindlasti muuta asjad tõhusamaks ning see on äärmiselt oluline Äh, probleem ei ole ainult äh, maksustamises, mis puudutab Panama äh, dokumente, siis ma ütleksin, et siin on tegemist lihtsalt kuritegevusega, tegemist on finantskuritegevusega. meil on nelja liiki finantskuritegud, kuritegusid, kõigepealt sellised kuriteod, mis on täiesti petlikud, te kõik teate et kui teil hakkab mingi toru jooksma, siis eh, torumees tuleb ja küsib esimese asjana, kas te arvet ka tahate. see on eh, esimene eh, samm, näiteks kui mingi töömees kuskil midagi parandab, siis öeldakse, et arvet pole tegelikult vaja ja niimoodi pannakse toime raamatupidamisvead. teiseks korruptsioon, olgu see siis erasektori korruptsioon või avaliku sektori korruptsioon jah ehm eh, loomulikult meil Euroopas on eh, seda vähem kui näiteks lõunapoolsemates riikides, aga eh, see on kuritegu, mis ähvardab tappa meie demokraatia, kui me sellega ei tegele. tegemist on siis kuritegudega, mis panevad toime amet, mida panevad toime ametiisikud ja peavad seda täiesti normaalseks. siis Äh, äh, lihtsalt suured äh, õigusrikkumised, mida panevad toime ettevõtted ja siin on, toimuvad peaaegu sellised virtuaalsed kuriteod. mul ei ole teile esitada täpseid arve, kuskil kakssada miljardit aastas on see raha, mis niimoodi puhtaks pestakse tehakse siis lihtsalt selliseid fiktiivseid tehinguid, äh, mingi pank äh, lihtsalt äh, teeb selliseid tegevuseid, tihtipeale on sellesse seotud ka rahandusministeeriumid, antakse välja valesid maksutunnistusi, nii et, et Belgia pole ka sellest pääsenud, me oleme kuskil nelikümmend, viiskümmend tuhat, sada miljonit eurot äh, kaotanud, niimoodi see raha läheb kuhugi Dubaisse või kuhugi mujale ja seejärel äh, siis veel need suured kurjategijad. kas te Te teate igasuguste nar narkokaubandustega seonduvaid arve näiteks. sada miljardit dollarit äh, võltsimine, kolmsada viiskümmend miljonit eurot aastas, relvakaubandus, inimkaubandus, kõik need suured kuriteoliigid nendega käib kaasas räpase rahateke. ja veel üks kuritegevuse liik, terrorism. siin pannakse finantskuritegu toime juba eelnevalt ja kindlasti peaks äh, mõtlema ka sellele, kuidas see kõik on seotud radikaliseerumisega ja siis veel neljas kuritegevuse liik. Äh, teatud ähm, kuritegude hõlbustamine või soodustamine, mida teatud ametid võimaldavad, näiteks nõunikud, pankurid, finantsnõunikud, igasugused raamatupidamisküsimuste nõustajad, advokaadid Äh, selleks, et olla tõhusad ja äh, sellises võitluses nagu näiteks Panama dokumendid, siis on nemad just need esimesed inimesed, kes peaks olema meie tähelepanu keskmes. ma võiksin teile siin äh, tunde selgitada, kuivõrd mind šokeerib minu enda riigi poliitika selles küsimuses, aga ma tahaksin kõnelda siiski millestki positiivsest. tahaksin äh, kõnelda <laughs> äh, sellest äh, normatiivsest jõust, sellest reguleerivast jõust, mis teil rahapesu küsimuses on. lisaks nende kuritegude aval, aval, avastamisele on meil olemas sada, artikkel sada viis Belgia krimi-, karistusseadustik, mida ma loen pidevalt ja see puudutab äh, rahapesu ja see ütleb, et rahapesu on lubamatu kuritegu. ja ei olegi vaja äh, tõestada, et sellega on näiteks kuidagi seotud ka mõni muu kuritegu nagu narkokaubandus äh, see konfiskee-, raha konfiskeerimine see on võimalik nende inimeste tunnituse põhjal, kelle me oleme sihikule võtnud ja see on äärmiselt oluline, sellepärast äh, see äh, seadusesäte võtab sihikule just nimelt selle kuriteo hõlbustajad või kaasaaitajad, äh, sellepärast et ka nemad osalevad ju raha, rahapesus Euroopa vaatevinklist, mul on veel mõned minutid järel, tahaksin äh, rääkida oma kui kohtuniku kogemusest ja öelda, et meil on tõesti väga palju teha. Äh, äh, härra, kes teeb, veebruaris ma osalesin Äh, maksukuritegude äh, alasel kohtumisel Eurofiskis. Eurofisk on äh, samasugune institutsioon nagu Eurojust ja Europol. see on tõesti väga tõhus infovahetuse organisatsioon, samuti koolituse organisatsioon. ja me võiksime midagi sarnast teha ka pettuste vallas, nii et, et minu arvates kõigepealt me peaksime pöörama tähelepanu just nimelt rahapesule, sellepärast et ilma rahapesuta ei ole võimalik kasumit teenida. ja kui meil õnnestub kindlaks teha, kuidas toimib rahapesu, siis me saaksime vaadata, kes on need näiteks, kes raha hoiavad mitte pangas, vaid näiteks kohvris ja selliseid inimesi veel on. jah. jah Äh, näiteks äh, me puutusime kokku ähm, ühe vana marokolasega, kes seda süsteemi kasutas ja siis äh, kolmandaks võltsi, valed arved. Nende maht on tohutu ja neljandaks on igasugused ettevõtted, mis võimaldavad teatud äh, rahasummad lihtsalt välismaale kantida. nii et, et me peame keskenduma rahapesu toimimisviitide, äh, viisidele, me peame kindlaks tegema, kes selles protsessis kaasaaitavas rollis on ja äh, siis peame me tegelema ka maksuparadiisidega. kui me sellega oleksime tegelenud, siis meil ei oleks olnud selliseid juhtumeid nagu Panama paberid jah, selline on tänane tegelikkus. ja loomulikult on meil vaja teha kindlaks need inimesed, kes selliseid kuritegusid soodustavad. ning äh, äh, kolmandaks on äärmiselt oluline ja ma arvan, et sellest olete ka teie aru saanud. meil on vaja palju täpsemaid kriteeriumeid äh, defineerimaks, mis asi on maksuparadiis ja minu arvates tuleks koostada uus maksuparadiiside nimekiri ja kõige olulisem ja, ja viitaksin Euroopa Parlamendi resolutsioonile oktoobrist kaks tuhat kolmteist, mis puudutab korruptsiooni. Te tegite suurepärase tööga, liikmesriigid viskasid selle prügikasti Te panite paika teatud rea meetmeid, mida liikmesriigid oleksid pidanud järgima ja eelnevalt Te juhtisite tähelepanu ka rahvusvahelisele olukorrale. maailmapank Magale näiteks on äärmiselt oluline, et me maailma tasandil paneksime paika, kui suur on see finantskuritegude ulatus, et Euroopas ja kogu maailmas üldse mõistetakse, et me seisame silmitsi pretsedenditu asjaga. ja tõesti, tegemist on pretsedenditu olukorraga Äh, kus äh, ennetamine on äärmiselt oluline. ja me peaksime pöörama, võib-olla kasutama ka poliitilisi meetmeid nende riikide vastu, kellele äh, osaluse me kindlaks teeme, aitäh! jah, tõesti, teil on uurimise vallas väga suuri kogemusi ja viimasena annaksin sõna härra Norbert Naulinile, kes esindab ähm, Rain Vestfali Idumaa Äh, maksupettustega ja äh, rahapesuga tegelevat ametkonda, nii et, et palun. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaksin kõigepealt tutvustada, millega ma tegelen siis. Äh, kõigepealt meie organisatsioon loodi esimesel veebruaril kaks tuhat viisteist ja tegemist on äh, organiseeritud kuritegevuse uurimisrühmaga, me tegeleme maksupettustega ja me äh, oleme tihedalt äh, siis sidunud maksudest kõrvalehoidmise teiste kuritegudega Äh, sellised kuriteod on äh, seotud organiseeritud kuritegevusega ja iseäranis selliste kuritegevusega nagu äh, majanduskuriteod, maksupettused, korruptsioon ja maksudest kõrvalehoidumine on tihtipeale seotud ka terrorismi rahastamisega. jah siit me, tulenebki meie lähenemisviis ning koos kolleegidega politseist oleme üritanud leida võimalust äh, seadusi ära kasutada ja selleks me selle rühmaga lõime, uurimisrühma. Äh, üks uurimisliik, mida me läbi viime, äh, mm, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Põhja-Nord-Vestfaalias Äh, olid äh, meil Wuppertalist äh, ametkonnad ostsid andmeid ja need ei olnud seotud Panama dokumentidega. Panama dokumentide all mõistame me siis andmete Äh, avalikustame sedasama, äh, nende samade andmete avalikustamist, mis tol korral kavatseti, mis meie andmeid Panama dokumentidega seob, on asjaolu, et äh, et seal viidati offshore firmadele, näiteks Mossack Fonsecale. Need andmed Äh, sisaldasid äh, konkreetseid vihjeid sellele, kuidas neid äh, offshore firmasid loodi ja andmeid ka selle kohta, kuidas seda siis nii-öelda majanduslikult põhjendati. üksikasjalikumalt nendes dokumentides, mis meil on, me näeme, kuida-, äh, millised on nende ettevõtete asutamisdokumendid, me näeme, kuidas otsuseid langetatakse, juhatuse koosolekute protokoll, äh, me näeme otsustava tähtsuse dokumente, mis siis volitused äh, Äh, need puudutavad just nimelt siis neid tegelikke tulusaajaid, me oleme näinud ka neid registreid ja me oleme saanud arveid, mis on seotud nende offshore firmade asutamisega. Äh, Ossak Fonseca on siin see lõpptulusaja ning äh, me oleme saanud ka taustinfot ähm, nende ettevõtete, nende materiaalse vara kohta, pankade kohta, varade kohta, investeeringute kohta ja need kõik olid seotud Mossack Fonsecaga sellele materjalile tuginedes tegime mitmeid konkreetseid järeldusi. kõigepealt, nõndanimetatud tegelik tulusaja ja tema nimi, siis see offshore firma, kus äh, see firma on tegelikult ei ole niimoodi, et kõik need offshore äh, firmad, mille on loonud, äh, mis on loodud läbi Mossack Fonseca, asuvad Panamas, tihtipeale asuvad nad ka mujal äh, ja Mossack Fonseca on rahvusvaheliselt tegutsev advokaadifirma, millel on palju harusid ning nad on loonud ähm, offshore firmasid meie maakera kõikides piirkondades, mitte ainult Panamas offshore firma äh, asukoht ei tähenda mitte seda, et äh, selle firma siis asukoht ja varad asuvad äh, näiteks Panamas, need võivad täiesti vabalt olla siin Euroopas. mida me samuti näeme, kes on juhatuse liikmete nimed, direktorite nimed ning ning ja samuti näeme nende e, pankade nimesid, e, kes e, siin on vahendajana tegutsenud. ma võin täiesti selgelt öelda, et ei ole mitte ühtegi konkreetset juhtu, kus me oleksime suutnud äh, Äh, kindlaks teha, et sellel tegelikul tulusaajal oleks endal olnud kontakt Mossack Fonsecaga, see on toimunud alati pankade vahendusel, äh, läbi erinevate finantsteenuste osutamise ning äh, tihtipeale oli see tegemist, arvel siis oli kirjas, et tegemist on kulude offshore firma asutamisega seoses. üks eripära selles asjas kui, kui kommertspank äh, äh, pakuks klientidele äh, ettevõtte asutamist, siis tohib klient seda ettevõtet nii-öelda luu läbi ainult selle panga, ta ei tohi panka vahetada niisiis selle Eh, ettevõtte loomine oli seotud kindla kontoga kindlas pangas. tegelikult eh, on asi niimoodi ja seda me teame kõik, et avalikkus ja ametkonnad eh, ei näe tegelikult sellise struktuuri puhul, kes tegelik omanik on ja see volitus on lihtsalt sise, sisedokument, see on äh, Äh, tuttav ainult kolmele inimesele, see on see omanik ise, ametnik Mossack äh, Fonsecast ja siis äh, pangaametnik, kes seda finantsteenust osutab ja rohkematel inimestel sellele dokumendile juurdepääsu ei ole meie jaoks, kui materjali saame, Äh, kes võiks sellist, äh, kuidas võiks äh, sellist ähm, offshore firmat kasutada, millised on tõendid selle kohta ja seda offshore firmat võidakse kasutada rahapesuks, et oma ebaseaduslikke te tegusid varjata. maksudest kõrvalehoidumine on üheksakümne protsendi ulatuses tõesti saanud kuriteoks ja see konstruktsioon, mida ma just kirjeldasin, võimaldab seda varjata. me viisime läbi ulatuslikke uurim-, uurimisi äh, ligemale viitkümmend panka ja finantsteenuste osutajat uurisime ja kahtlusalustena öö, äh, äh, olid äh, siis ka Mossack Fonseca liikmed, keda süüdistasime rahapesule kaasaaitamisel ja samuti inimesi, kes olid siis seotud pankade ja finantsteenuste osutavate asutustega ja ka need tulusaajad, kui meil oli äh, kahtlus, et ta on tegelenud rahapesuga või maksudest kõrvalehoidumisega. Äh, Kölni prokuratuur äh, osales selles uurimises ja samuti Nord Rhine-Westfali kriminaalamet ja Nende uurim-, juurdluste läbiviimisel panime paika ka konkreetsed juurdluse eesmärgid ning eh, tahtsime teada, kas tegemist on karistusseaduses sätestatud teoga. Eh, samuti oli eh, nende juriidiliste isikute karistamine, kes olid asjaga seotud, näiteks pankade juristid ning äh, loomulikult ka füüsilised isikud, kes asjasse segatud olid. me oma juurdluste käigus äh, äh, kasutasime siis kriminaalmenetlust niimoodi, et neid inimesi, institutsioone võtsime äh, isikule, äh, kes olid asjaga otseselt seotud, näiteks äh, emaettevõtteid, äh, Saksamaa kommertspankasid, kellel olid filiaalid välismaal, samuti pankade kaastöötajaid nagu ma ütlesin, üheksakümmend protsenti juhtudest olid äh, maksupettused, maksudest äh, kõrvalehiilimise juhtumid äh, ning enamik nendest juhtumitest olid aastast kaks tuhat kolmteist. Fragen habe auf eine Offshore-Gesellschaft Und in dieser Zeit sind die kuna tegemist ei olnud äh, offshore-ettevõtetega, siis enamik äh, nendest äh, ettevõtetest, mida meie oleme uurinud, nende loomise eesmärk oli vältida Euroopa-üleseid makse. oluline on see, et kaasaaitamine maksudest kõrvalehoidmisele, nagu me nägime ka teiste juhtumite puhul, oli täiesti süsteemne ja organiseeritud majanduskuritegevuse vorm ja suur tänu, sellega tahaksingi lõpetada uh,. suur tänu teile, härra Naulin. meil on nüüd väga olulisi huvitavaid asju, mida siin kuulsime ja õppisime, aga ajanappus on krooniline, kaheksateist kolmekümneni on meil koosoleku aega ja ma näen, et nelikümmend neli minutit on sinnani veel aega. kõnelejate nimekiri on väga pikk, teen järgmise ettepaneku. meil on üks minut küsimuse aega, kaks minutit vastuse aega, kui see üldse või-, võimalik on, isegi härra Michel saab sellega hakkama äh, endise aus-, välisministrina, olge hea. härra Luke esimesena. härra esimees, mina ei ole selle kõigega nõus, me rääkisime sellest, et meil on rohkem õigust küsida, rohkem õigust järele uurida äh, ja mitte vähem. nüüd te piirate meie kõneaega, ma arvan, et meil peab olema lihtsalt rohkem koosolekuaega. me võime Äh, öelda, et kell pool seitse saab meie kontrakt läbi ja siis jõuavad küsida pooled kolleegid, see on variant ju. ka meil on tõlgid ja meil on kogu korraldus siin ette nähtud kella poole seitsmeni ja teeme lühidalt, võib-olla on võimalik, et inimesed küsivad lühidalt küsimusi ja siis ei ole meil mingisuguseid äh, arutelusid siin, härra Kohvat esimesena, palun. suur tänu, esimees, teen lühidalt, pean kinni kõneajast. esiteks, härra, härra Philippe de Coster, suur aitäh teile ettekande eest Te nimetasite siin erinevaid asju, aga üks ettepanek oli see, et me peaksime omaenda äh, finantsluure üksuse looma siinsamas Euroopa Liidu üleselt. kuidas te seda praktikas näete, millised on teie ettepanekud ja kuidas see teie tööd parendaks, kui meil oleks oma äh, finantsluureüksus ka Euroopa-ülesel tasandil? ja siis te nimetasite ka seda, et teil on üheksakümmend seitse juhtumit äh, Belgiasse, mis on seotud Panama dokumentide lekkega, olete neilt ka äh, infot lisaks pärinud. Äh, kuidas saame aidata teid neid uurimisi lõpule viia? ja lõpetuseks härra Neulinile, Naulinile küsimus. see meetod, mida te kasutate, nimelt te ostate informaatorite käest äh, infot, äh, ka äh, Taani maksuamet teeb samamoodi. kuidas on see lähenemine teid aidanud ja kas soovitaksite samasugust lähenemist ka teistele riikidele? kas see aitab tõhusamalt selliste kuritegude vastu võidelda, suur tänu? suur tänu, ütleb esimees. aitäh lühida küsimuse eest ja nüüd kõigepealt härra Koster. teen lühidalt aga Euroopa Liidu finantsluureüksus on asi, mis on juba ette pandud aastaid tagasi. ma ei, meil ei ole vaja palju raha ega suuri hooneid, aga meil on vaja julgust istuda koos ja analüüsida täpselt, mis juba kuudepikkuselt on meie ees probleemistikuna lahti harunenud ja üks järeldus, mida me võiksime e, teha terrorismi rahastamise e, küsimustes täna, on see, et üht ühtse luuri, ühtne uurimismeeskond, mida finantsluureüksus võiks luua, on oluline. Trakva ja Belgia finantsluureüksus teevad koostööd väga tihedalt oleme nagu äh, sõjatandril olevad äh, vennad, mõtleme koos, mis on äh, minu kolleegi jaoks kasulik ja võimalik, selle asemel, et me siin ootame päringute taga mida on võimalik teha nende üheksakümne seitsme juhtumi puhul, vabandage väga, mitte midagi. sest see sõltub täiesti nendest inimestest või Panama eh, peaprokurörist, kas ta vastab eh, minu küsimustele, kas finantsluureüksus vastab eh, nendele küsimustele, aga mida on võimalik teha, põhimõtteliselt mitte midagi. selge, ja nüüd härra Oliin, palun. muidugi rahvusvahelised kuritegelikud äh, süsteemid, neid on võimalik avastada ainult siis, kui meil on äh, siseinfot. ja siseinfo puhul äh, mängivad kaks asja rolli. mitte keegi selles süsteemis, kes hommikul oma päeva alustab, ei ole altruist ja läheb lihtsalt ametivõimude juurde, ütleb, et vot niimoodi olid asjad. ja siin on alati küsimuseks raha ja teine küsimus on ka äh, informantide kaitse küsimus. see loomulikult on teema, mida ka äh, informantide ja vilepuhujate äh, kaitsesüsteemiga me saame luua. meil on vaja täpsemalt mõelda, kus kohas me seda kaitset alustame, kus ära lõpetame, aga igal juhul on see õigusloomeline küsimus. suur tänu teile distsipliini eest, härra Michel, palun. Euh, Äh, aitäh, äh, härra esimees, kõigepealt äh, härra de Coster, mul on väga vähe aega, kas enne Panama paberitega seonduvaid paljastusi, kas teil oli juba teadmisi selliste kuritegude kohta, kas teil oli infot Äh, mis võimaldaks, äh, võimaldas ette näha sellist asja nagu Panama paberit ja kui oli, siis miks äh, selliseid paljastusi polnud juba varem? see oleks minu esimene küsimus ja loomulikult olen äh, tänulik, et te juba ette vastasite paljudele minu küsimustele. Äh, Europoli äh, vastustest ja kirjalikele küsimustele jäi mulle mulje, et Europol seadis, ei olnud väga õnnelik selle üle, kuidas toimus koostöö nende rahapesu andmebüroodega Äh, äh, härra Klees, ma loomulikult jagan täielikult ähm, teie äh, seisukohti. ma küll ei jaga teie kibed, kibestumust, ma olen natuke optimistlikum, aga ma olen nõus sellega, mida te ütlesite, mul oli võimalus sellel teemal juba sõna võtta, me rääkisime siin nendest vahendajatest mul on jäänud mulje, et nad äh, pääsevad või jäävad tähelepanuta meie uurimuse, uurimise käigus ja mulle tundub, et on šokeeriv ja ma tahaksin teada, kuidas teie arvates kõige paremini saaks selle probleemiga tegeleda, sest ilma nendeta ju seda probleemi ei oleks. nii et, et äh, milline on äh, teie, teie seisukoht, me peaks kohe sellele keskenduma Äh, te rääkisite nüüd äh, kaks äh, minutit, te ei ole ühelgi kuulamisel veel kõneajast kinni pidanud. nii, kes vastab esimesena? Monsieur le député, je vous répondrai par des chiffres. Äh, vastan arvudega esimesele küsimusele. Äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli FMI raport Panama dokumentide kohta, mis puudutab rahapesu ja äh, terrorismi vastast võitlust ja mis puudutab Panama mm, andmebürood, asjad ei lähe hästi, juurdepääsu ei ole Äh, tulu, äh, tegelike tulusaajate kohta, ressursid on piiratud ja põhimõtteliselt ei tehta midagi. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris Belgia äh, selles rahvusvahelises andmebüroode võrgustikus tekitab, tõstatab probleemi, et neil on tõsine probleem, midagi tuleb ette võtta, sellepärast et koostöö on puudulik. ja jaanuar kaks tuhat kuusteist kõik äh, äh, läheb hästi, selgub, tundub, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebruaris äh, on tegemist koostöövalmi riigiga Panama puhul ja siis aprillis kaks tuhat kuusteist ajakirjanikud toovad, toovad teatavad asjad päevavalgele. see on selline ähm, asjade kronoloogiline kulg äh,, Europol ja FIU probleem iseenesest on vana probleem, väga vana probleem, sellepärast et äh, juba aastaid on võideldud selle vastu, FÜ, e äh, FÜ-l e on olnud oma haldusstruktuuridega ja äh, Luksemburgis ja nii edasi ja nii edasi. politsei, õiguskaitseorganitega on koostööd, Europol on politseiorgan ja kui me nüüd, me peame mina haldustasandilt äh, ja politsei äh, tasandilt omavahel oma süsteeme vastandama, siis äh, on see mõttetu. meie saame teha koostööd Europoliga, teised saavad ka kindlasti teha. härra Montagnier ja härra Klees, palun. härra Klees vastab. Euh, jah, vastuseks härra Michelile, jah, vahendajate ründamine, see on see on teataval määral, see tähendab see seda, et võtame maffialt vahendid käest ära. Äh, mäletate, telemaailmast olete ka näinud Tom Cruise'i ja FBI seiklusi äh, ja kui ähm, maffia vastu, vastu võidelda, tuleb advokaatidest pihta hakata, eks ole. aga igal juhul meie tegevus peab olema ka proaktiivne uurimise tasandil. Brüsselis, äh, kui jalutate ringi, siis ärge olge üllatunud, rahvusvahelisi organisatsioone on siin palju ja siin on olemas ka selliseid agentuure, kes maksupettust ei vahendavad, Sorex teised ja nii edasi, või teil on võimalik osta varifirmasid ja Panama dokumendid selle kohta on olnud juba ähm, suured üri-, suurüritused, Mercedes, Figaro, Šveitsi pangad on sponsori, sponsoriteks olnud nendele üritustele ja vahendusele. ja äh, rikkumistest teatajad äh, Saksamaal on äh, luur-, infot ostetud Liechtensteinis pangatöötajate käest selleks, et saada tegelikult tulusaajate kohta äh, infot, aga karistusõiguses peetakse sellist info ostmist korruptsiooniks. suur tänu, järgnevalt Rahvapartei nimel Ludek Niedermayer, palun. Uh, I... suur tänu. ma kujutan ette, et äh, kõik need asjad, mida me oleme kuulnud pada-, Panama lekke puhul öö, lähevad tagasi minevikku ja õigusloomet on ju palju muudetud vahepeal. küsimus, millised seadused on olukorda parandanud, räägin siin rahapesuvastastest direktiividest ja muudest meetmetest. ja siis tahaksin veel edasi vaadata tulevikku, praegu on meil uus öö, rahapesuvastased meetmed ning ka OECD standardid, mis puudutavad äh, pangaandmete vahetust, äh, rakenduvad järgmisel aastal. kas see vähendab probleemi suurust või, või kuidas see seda mõjutab? suur tänu! enne kui äh, hakkame vastama, härra Montoyer saab kõigepealt sõna. olge lahke. jah, on Sie verstanden? kas saite aru küsimusest? kas kuulete mind? küsib härra Mondee. mis puudutab äh, pangandusjärelevalve äh, teemat ja kindlustusjärelevalve teemat, vastates viimastele küsimustele, siis meil on oma vahendeid selleks, kanda hoolt selle eest, et äh, meie finantsasutused tuvastavad oma kliendid ja kui nad ei suuda seda teha, äh, kui nad ei suuda tuvastada seda, kes on tegelik tulusaaja või neil on mingisuguseid kahtlusi deklaratsiooni kohta, siis nad pöörduvad andmebüroo kohta iga kord, kui poole, kui iga kord, kui on parandusi direktiivis, neljandas direktiivis, on jällegi tugevdatud, suurendatud neid ootusi, äh, mida esitatakse äh, finantssektorile ja järelevalveasutustele ja see aitab igati süsteemi parandada. aga iga kord, kui kuskil on mingisugune koht või kohtualluvus, kus on võimalik äh, petta või varjata mõningaid asjaolusid, muut-, moonutada mõningaid asjaolusid, siis tulevad süsteemi nõrgad kohad välja. me peame õppima oma kogemustest, koguma kogemusi ning püüda siis muuta neid asjaolusid, mida on võimalik muuta õigusloome kaudu, äh, siis äh, finantsjärelevalve kaudu, kui äh, seda seoses rahapesuse, rahapesuvastase võitluse vallas mingisugust ideaallahendust ei ole. me saame vähendada seda nähtust, ma ei tea, kas on võimalik aga seda maa pealt täielikult pühkida. suur tänu, kas on keegi, kes soovib midagi veel lisada? olge lahke, härra Klees. Euh, euh, euh, jah, õigusloome äh, kasutamine äh, loomulikult aitab süsteemi tugevdada. Belgia äh, neljas direktiiv kahe tuhande kümnendal aastal võtsime juba vastu omalt poolt usaldusnõude hoolduskohustuse põhimõtted ja tegeliku tulusaaja põhimõte. ja meie kogemused on, et ku-, kui äh, raamatupidamise ekspertidelt nõuavad kontrolli, siis advokaatide juures ei ole sellist, äh, sellist kontrolli. mina näiteks töötades advokaadibüroos ei, ei tõdenud seda, olen ka töötanud väga suurtes advokaadibüreedes. tegelikult äh, probleem seisneb selles, et ressurssidest tuleb puudu, mitte ainult võimalustest ja ma arvan, et kolleegid on minuga päri, meie põhimõtted ja normid on head, aga äh, rakendamiseks puudub ressurss nii politsei äh, kui ka kohtu tasandil ja see on kõige suurem katastroof. Ähm, muidugi äh, õigusloomelised muudatused, ütleb härra Naulin, lähevad õiges suunas, aga muidugi me saame vaadata ikkagi mineviku uurijatena ja mitte tulevikku äh, ette ennustada, äh, selles suhtes ma ei oska öelda, aga mis puudutab õigusloomet, siis äh, siin on mõningad asjad, mis on mulle südamelähedased. just ka Euroopa tasemel ühest küljest on meil vaja minu arust, ja olen täiesti veendunud selles, meil peab olema ühtne definitsioon selles osas, mis on maksudest kõrvalehoidmine ja ka kriminaalõigustiku harmoneerimine selles osas Euroopas see aitaks neid õigusaspekte, mis on kahepoolselt kokku lepitud ja mis erinevates liikmesriikides on erinevad, lihtsustada. minu arust peaks olema ka kõikides Euroopa riikides standardiks see, et äh, äh, maksudest kõrvalehoidmine on rahapesu eelduseks, igas riigis see nii ei ole. ja äh, siin on vaja muidugi tagada ka seda, et autonoomne rahapesu või ise läbi viidud rahapesu on kuritegelik ja seda on võimalik äh, trahvida ning äh, kuritegevus, mis on ka, ka illegaalne rahastus, peaks olema illegaalne. Euroopas peaks seda tegema. suur tänu, ütleb esimees, need ettepanekud paneme kirja. Äh, härra Ükvaje, palun sotsiaaldemokraatide nimel oh,. suur tänu, kõigepealt küsimus härra Kastarile äh, vahendajatest räägiti, vahendajatest, mis, kes on alati sellise tegevuse taga ja õigus äh, sätted nõuavad meilt teatavat tähelepanu ja kas teile, kes te tegutsete selles valdkonnas, ähm, kas teil on selline tunne, et erinevate ametite vahel, erinevate kutsealade vahel on tõesti suured vahed äh, ja need vahendajad, kes äh, nii-öelda peavad õigusest kinni, mida teie sellest arvate, siis koostöö millest räägiti palju, kuulasin ära teie arvamuse, teie töötate koha peal, teie töötate sellega otse. kuidas toimub see, toimib see koostöö erinevate liikmesriikide vahel, koostöö teie vahel, kuidas toimub äh, Euroopa Liidu tasandil koostöö Eurojustiga äh, ja nii edasi ja nii edasi. ja veel üks küsimus, mis on pisut laiaulatuslikum, Euroopa rahapesuvastane õigus on teile tuttav ja me kavatseme seda tugevdada, viimased muudatused on äh, valmimas, milliseid meetmeid peaks võtma veel selleks, et teid teie töö töös veel rohkem aidata, aitäh! suur tänu teile, härra kolleeg, kes sooviksid siin esimesena siis vastata, härra De Koster, palun! suur tänu, püüan vastata kiiresti ja võib-olla toon ka mõned arvud jälle. me räägime siin rahapesust ja küsisite, milline on koostöö teiste äh, riikidega või teiste andmebüroodega. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, esitasime kohtuvõimudele kaheksa juhtumit maksupettuste, tõsise organiseeritud maksupettuste kohta, mis ei puudutanud mitte ainult Belgiat, tegemist oli ka Prantsusmaad hõlmavate maksupettustega, kolm Hollandiga seoset, seotud toimingut, üks Madagaskari kohta, üks Singapuri, üks Poolaga seotud toiming. ja samal aastal äh, Belgia äh, kodanikud, äh, kes välismaal olid, nende, nende kohta Luksemburg esitas meile ühe toimiku ja veel üks toimik esitati meile Hongkongilt. nii et äh, näete siis, milline on see pilt ärge mind nüüd valesti aru saage, me oleme tõesti väga pa-, palju, meil on väga palju teha äh, maksupettuste valdkonnas ja koostöös ainult ei ole küsimus. ja äh, meil on erinevad äh, toimikud äh, maksupettuste, rahapesu kohta ja nii edasi ja nii edasi. ja Prantsusmaa äh, on samuti huvitatud, kui ma räägin Prantsusmaa partneritega, ja nad tunnevad huvi ka prantsus-, prantslaste äh, aga, aga samas äh, Belgia kodanikud, kes äh, Prantsusmaalt petavad Belgia riiki, see ei ole nendel prioriteediks, meie jaoks on see prioriteediks. ja ähm, veel üks näide koostöö kohta, koostöö äh, me oleme just sõlminud koostöö Luksemburgi üksusega ja see koostöö väärib mainimist. tegemist on juhtumiga, kus on tegemist libamaksupettusega umbes sajad Äh, miljonid on läinud Luksemburgi äh, ja kümneid aastaid äh, on nad liikunud ja nüüd öeldakse meile, et oh, me tahaksime nüüd, et Äh, seda korvata äh, äh, ja Luksemburg on tuvastanud seda mehhanismi vallandamist ja nii edasi ja kahekordse, kahekordsete tulude ümberkantimise mehhanismi. Euh, euh, positiivsuse vaimus rääkides koostööst, koostöö on tõesti suurepärane, kui me toome siin välja Eurojusti ja Europoli ning äh, ühiste uurimismeeskondade äh, konventsiooni allakirjustamine võimaldab äh, kohtulepingu sõlmida ja ei pea enam väga rasket rahvusvahelist menetlust jälgima ning saab otse teha riikidevahelist koostööd. üksteist Äh, aastat, äh, kell üksteist hommikul võib saata äh, edasi oma taotluse Varssavisse ja kell, kella kolmeks võib olla info tagasi. ja sel moel Eurojust pakub suurepäraseid võimalusi, ka tõlked, mille kulud on kaetud ja osaliselt korvatakse ka koorem, mis kaasneb koostööga kolmandate riikidega rahvusvaheline koostööd äh, õigusabi valdkonnas. Äh, üks riik, kes lahkub Euroopast õige pea, on äh, põhiline peavaluvalmistaja ja muidu meil on suurepärane koostöö mõningate riikidega, Moskvaga ja nii edasi, aga mõnikord ei tule mitte ja Pakistaniga mõnikord jälle ei tule ka mingisuguseid vastuseid. E nüüd ETR-i nimel palun härra Luke minu küsimus on härra Naulinile suunatud. Te äh, rääkisite äh, pankadest ja äh, nõustajatest selles osas, kes Mossack Fonseca kontaktid on loonud ja ettevõtete omanikke siis vastavalt nõustavad. küsimus on, et mida me peame tegema mitte lihtsalt selleks, et väikeseid kalasid püüda maksudest kõrvalehoidmise eest, vaid ikkagi suurteni jõuda. Te ütlesite et, et üheksakümmend viis protsenti juhtumitest on seotud Luksemburgiga ja need on äh, Saksa panga tütarettevõtted. nii et äh, tegemist on otsustega, mis tehakse äh, juhtnõukogude poolt, mis siis tütarettevõtetele suunatakse edasi ja nemad neid skeeme läbi viivad. küsimus on, kuidas nende isikute suhtes vastutusele võtmine toimub, näiteks Deutsche Banki juht koridorides eh, siis eh, nende struktuuride loomise eest ja kui tugevalt olete te ajasurve ees, sellepärast et eh, kuritegude aegumine on äh, probleem, mis teid kummitab. Te ütlesite ju, et kaks tuhat kolm ja kaks tuhat viis said need juhtumid algused. kas need ei ole juba aegunud, need kuriteod? kas võib olla niimoodi, et äh, ei ole võimalik äh, neid inimesi vastutusele võtta kuritegelikult, sellepärast et Saksamaa või Luksemburgi aegumistähtajad on juba möödas? suur tänu, härra Luke, ja palun vastake loomulikult on asi niimoodi, et äh, kõigepealt äh, me peame tuvastama pankades äh, need maksunõustajad, kes neile nõu annavad, aga inimene, kes on era ähm, tarbijale soovitusi andmas, ei ole pankades nähtav. aga muidugi tuleb alati konkreetsete juhtumite puhul leida ka konkreetne jälg ja vot see on juba raske. fakt on see, et äh, Saksa pankadel ei ole tütarettevõtteid mitte ainult äh, Luksemburgis, aga need on täiesti tavalised äh, ettevõtte tütarettevõtted ka. siin on täpselt samasugused äritegemismudelid nagu mujal ettevõtetes ja meie andmed on kontsentreeritud Luksemburgi, no ei saa öelda, et pank nüüd konkreetselt selleks eesmärgiks on tütarettevõtte loonud Luksemburgis, vaid et need ettevõtted on olnud seal juba olemas ja kohapeal tegutsenud ka. ja loomulikult on vastutajad mitte ainult nüüd konkreetselt Luksemburgis tegutsevad inimesed, vaid ka Saksamaal ikkagi otsustajad ja kui äh, me ei saa nüüd konkreetselt neid äh, isikuid välja sõeluda, siis me teeme seda, et kuna ettevõtet ei saa me vastutusele võtta, äh, sanktsioneerime me siis juriidilist isikut. aegumise probleeme praegu ei ole me äh, näeme oma uurimismeetodite läbi seda, et süstemaatiliselt on toetatud nõustajate läbi maksudest kõrvalehoidmise tekkimist, siin on äh, nende menetluste kohaselt äh, kümme aastat aegumistähtaeg ja seetõttu praegusel hetkel meil aegumisega probleeme pole. suur tänu konkreetse vastuse eest ja nüüd Alde nimel palun proua Maite Papagatsunda. aitäh, esimees, aitäh kõigile me võtsime teadmiseks selle väga huvitava info, mida te pakkusite. Äh, maailma OECD, teie olete tõesti meile andnud infot, aga kõige selle info põhjal jäi mulje, et ka ettevõtete tulumaksuga tuleks tegeleda. Äh, ma ei usu, et äh, äh, ilma selle teema arvestamiseta see maksuparadiise nimekiri eriti hea tuleks. härra Michel esitas juba küsimuse vahendajate kohta, ta küsis, et kuidas me saaksime rohkem teha nende tegevuse takistamiseks Ehm, äh, te kõnelesite nende toimimisviisidest. Ehm, kas äh, teile tundub, et näiteks rahapesu direktiivis või äh, ad hoc õigusaktides võiks ähm, teha midagi samas vaenus, nagu me oleme teinud terrorismivastaseks võitluseks lennunduses, näiteks me oleme üritanud lihtsalt äh, näiteks takistada sellistel inimestel lendudele pääsemist, võib-olla võiks pangandussektoris midagi sarnast teha ning äh, kui, äh, kui teil oleks mingit infot selle kohta, siis oleks teretulnud, sest meie ei ole eksperdid ja ma arvan, et Hispaanias äh, inimesed lihtsalt tunnevad, et nad võivad tegutseda karistamatult ja me peame hoolitsema selle eest, et me vigu ei tee. Te juba ütlesite, et see, mis meil olemas on, on õige, aga meil ei ole kõiki vahendeid, nii et öelge palun, mida me või- äh, äh, maksuamist, millises riigis see on, härra Montoyer? jah, jah, Belgias. jah Äh, selle küsimusega me oleme siin Belgias äh, rahapesu andmebüroos kokku puutunud ja praegu meil on juba neljas äh, rahapesuvastane määrus, nii et, et ega meil väga palju midagi teha ei olegi. selles on küll mainitud üks oluline ülesanne, aga see on üsna keeruline Äh, aga me ei tohi kindlasti mõelda, et me ei saa teha mitte midagi. Äh, ma juba rääkisin sellest, äh, et rahapesu toimub läbi nii-öelda pseudopangakontode, seda teemat on käsitletud juba kolmandas raha, rahapesuvastases direktiivis, nii et, et asjad on paika pandud, aga me peame tegelema konkreetsete juhtumitega ja Äh, me ei tohiks kindlasti äh, võimaldada kuritegelike, kuritegelikul teel saadud rahapesu. igatahes äh, ma arvan, et meil on veel ühte-teist teha ja see oleks positiivne. kas keegi soovib midagi lisada? härra Naulin? jah, peatuksin nende nõustajate teemal veel lühidalt ma ei tea, kas me saame seal midagi rohkem teha me peaksime lihtsalt eh, tegema võib-olla, eh, nõustaja roll muudab selle asja lihtsalt raskeks, aga me peaksime lihtsalt eh, looma sellise mehhanismi, mis, millega käib kaasas teadmine, teavitamine et me saaksime siis kontrollida, kas suured ettevõtted ka sellistest tehingutest teavit-, meid teavitavad ja et me nendest üleüldse teadlikuks saaksime. sellest oleks, see oleks üks abinõu, millest oleks kasu ja äh, peame pöörama ka tähelepanu sellele, millele juba kolleegid tähelepanu juhtis, teatud seaduslikud meetmed tuleb ka ellu rakendada ning ellurakendamine ka läheb vaja palju raha, palju inimesi, palju aega. aitäh! Äh, rohkem keegi ei soovi sõna, siis järgmine küsimus ja ah, vabandust, vabandust, veel üks vastaja härra Montagna, äh, mina ei ole äh, pädev, kes äh, hindama, kuidas on lugu rahapesuga, pankade üle teostatav järelevalve on midagi muud. meie oleme täheldanud seda, et Eh, kohtud on eh, hukka mõistnud eh, kõik need vahendajad, näiteks pankadeks sellist nõustanud, meie peame hoolitsema selle eest, et pangad teeksid oma tööd korralikult ja tõesti kahtlustest meid teavitaksid ja see on tõesti väga konkreetne ülesanne ja me peame hoolitsema tõesti selle eest, et Euroopa Liidu sees sellised äh, kontrollid äh, äh, kontsernide, kõigi kontserni koostisosade üle on võimalikud Eh, ja võib-olla neljanda direktiivi, eh, rahapesu direktiivi läbivaatamine võib-olla oleks vajalik, et võimaldada siin seda koostööd parandada, muuta see süsteem, eh, süsteemsemaks ja koostöö paremaks, niimoodi, et me tõesti tahaksime emaettevõtte ja tütarettevõtte tegevust paremini kontrollida. see on tõesti midagi, mis on äärmiselt oluline Äh, arvestada sellega, millised on äh, pankade ja kindlustusettevõtte pädevused, nemad on ju hargmaised. Fabio De Masi järgmisena. Äh, härra Naulin, minu küsimus ähm, puudutab seadusandlust me töötame praegu rahapesuvastase direktiiviga ja minu arvates on seal lünki, et näiteks ettevõtetel ei saaks olla selliseid varijuhte. kas teie oma kogemustest äh, saate tuua äh, mingeid näiteid selle kohta, miks ette, äh, ettevõte niimoodi peab käituma, kas siin on mingi seaduslik lünk või? me teame, et äh, Saksamaal on teatud erandeid riiulifirmadele. Äh, kuidas teie sellesse probleemi suhtute? aitäh, palun. ma kardan, et vastaspoole loovus äh, on alati meist üle, nad kasutavad neid lünki ära ja me tõesti ei tea, kes tegelikult äh, majanduslikult vastutav on. Äh, jah, me saame äh, asju seaduslikult parandada, me saame mänguruumi natukene kitsamaks teha. ma arvan, et me peame siin looma selliseid reegleid, mida ettevõtted ja finantsinstitutsioonid tõesti peavad kasutama jah, aitäh äh, see küsimus oli mõeldud teile ja nüüd Eva Jolie roheliste nimel ja palun tehke lühidalt. aitäh, härra esimees. Äh, kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, Panama dokumendid on tekitanud äh, üsna palju arutelusid ka rahvusvahelise panganduse reguleerimise teemal, äh, sellepärast et praegune süsteem on selline, et äh, kontrolliasutustel ei ole võimalik selliseid tehinguid takistada ja neid, nende eest karistada. ja siit on mul küsimus ka härra Montanjele, kas ta selgitaks Äh, millised on eelised, äh, kui ollakse äh, korraga pankasid ja kindlustusettevõtteid kontrolliva ettevõtte juht ja samuti selle asutuse juht, kes kontrollib rahapesu ohtu. ja tahaksin teada, millised Äh, sanktsioonid ja sõnum äh, äh, ettevõtetele üldiselt, nendele offshore firmadele, mida Mossack Fonseca on loonud. Need ettevõtted ju suuremalt osalt on kuritegelikud. aitäh. härra Montagnier, palun. Teile esitati see küsimus Äh, eelised äh, ühte organisatsiooni on ühendatud erinevad ähm, äh, funktsioonid, võimaldab meil kontrollida, kas rahvusvahelised finantsorganisatsioonid kontrollivad rahvusvahelise rahapesu reegleid. niimoodi me saame, meil on parem suutlikkus kontrollida seda, kuidas ettevõte on struktureeritud, kuidas toimub tema tegevus, kuidas toimub kontroll tema tegevuse üle. jah, tõepoolest ähm, Äh, need tegevusvaldkonnad, olgu see siis äh, usaldusnõuete täitmine või rahapesu, see võimaldab äh, meil teha pistelist kontrolli, aga me ei saa kohapeal käia ja kõiki ettevõtteid igal aastal kontrollida, nii et, et me peame tegema mingi valiku. mis puudutab Äh, no offshore firmade loomist välismaal, siis need ei ole keelatud, need ei ole oma iseloomult ebaseaduslikud. ainult äh, asi, mida äh, me peaksime, mida peaksime leidma, on see, et vaadata, kas sinna viiakse Prantsusmaalt vahendeid, mis ei ole reeglitega kooskõlas või Äh, kas nad tõesti äh, korraldavad seal äh, mingit tegevust, mis ei ole kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja reeglitele. selliseid asju on väga raske kontrollida, meie ei ole kohtuorgan, uurimisorgan ning teatud asutuste puhul kolmandates riikides me ei saa sinna isegi kohale minna, sellepärast et meile ei anta selleks lihtsalt luba. Need Äh, kohalikud äh, tütarettevõtted, et me ei saa lihtsalt äh, isegi teada, millised nad on. meile ei lubata juurdepääsu klientide nimedele, nii et, et me peame tegutsema täielikus pimeduses. nii et, et meie jaoks Äh, äh, tuleks neid ettevõtteid äh, vastutusele võtta kas Prantsuse seaduste rikkumise eest või siis kehtivate kontrollireeglite rikkumise eest. ja tihtipeale meil lihtsalt ei ole tõendeid, sest me ei saa minna sellesse riiki, kus see tegevus toimub, aitäh. kaks kõnelejat on veel nimekirjas proua Toms ja proua Toots ja siis äh, Anna Koomes saab kakskümmend sekundit küsimuse esitamiseks, aga Ramona, palun. Äh, Romana, ütleb kõneleja, on tema nimi tegelikult. mul on väga lühikene ja väga konkreetne küsimus äh, kõigile kolmele, aga las vastab see, kes oskab kõige paremini mida te mõtlete praegusest poliitiliselt kaitsetud inimeste definitsioonist, kas teile tundub, et see definitsioon on liiga kitsas, see on liiga lai või see on õige? väga hea küsimus, kes vastab, härra äh, Koster? ma arvan, et me ei peaks sellesse definitsiooni midagi lisama praegu on meil aga puudus suurest andmebaasist, kus oleks kõik need nimed, kui me räägime poliitilistest kaitsetutest inimestest, kas Euroopas või minu riigis, siis on väga kerge teada, kes on kes, aga kui me läheme teise riiki, siis on äh, väga keeruline iseäranis äh, finantsinstitutsioonide jaoks ja ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks siin tulema välja mingi algatusega ja looma konkreetse vahendi, mida äh, huvirühmad saavad kasutada. härra Krees ei soovi vastata. härra Naulin ka mitte. härra Montagnier? Äh, tegemist on väga laia definitsiooniga Ehm, meie jaoks on kontrollimine alati väga raske, sest meil ei ole tõesti seda võrdlusandmete baasi. nii et, et me peame äh, vaatama, milliste kriteeriumite alusel me tegutseme, kui me uurimine teeme äh, või peaksime üritama kindlaks teha siis äh, kõik need inimesed, kes selle definitsiooni alla käivad, seda definitsiooni laiendati Äh, ja, ja, ja õiguslooja jaoks on alati väga raske saavutada siin tasakaal äh, kõikehõlmamuse vahel ja samas äh, austada ka inimeste eraelu, sellepärast et definitsioon võib puudutada ka inimese lähedasi äh,. nii et, et kõige olulisem on, et me seda definitsiooni ka korralikult kohaldaksime. ja nüüd Anneliise Toots saab viimasena sõna aitäh ja ma vabandan, et ma varem siin ei olnud. vaatasin äh, seda oma äh, büroos koos oma väikese tütrega, kellele see asi ka suurt huvi pakub. Äh, need küsimused, mida me käsitleme, on väga spetsiifilised. Te ütlesite, et meil on vaja Euroopa tasandil rahapesu andmebürood, et nende uurimismeeskondade loomist sõlbustada. teised Äh, jah, ma olen nõus äh, sellega, mida te ütlesite ressursside kohta ja see, meil ei ole vaja ka liiga palju infot. aga kas meil on vaja ühtsemat Euroopa struktuuri infovahetuseks? Ähm, näiteks kahtlaste tehingute kohta, aga samuti ka tegelike tulusaajate kohta. kas äh, see praegune süsteem on piisav, kas tuleks usaldusfondid kaasata? ja kas see süsteem peaks olema Euroopa tasandil ja mitte riigi tasandil, nagu ta praegu on, aitäh niisiis, kes tahab vastata? härra de Koster? ma vastan väga lühidalt. see Euroopa Liidu rahapesu andmebüroo võiks olla väga huvitav valik, kui me mõtleme äh, äh, ühtsest analüüsist. seda on praegu kohe selgesti vaja täpselt nagu Eurojust. Eurojust lihtsalt toob inimesed laua äärde kokku, kes asja arutavad ja strateegia välja töötavad. rahapesu andmebürooga võiks olla samamoodi. ma ei usu, et meil oleks vaja midagi Olafi taolist, aga midagi tuleks luua. tooksin ühe näite. juunis otsustasime me koos Prantsusmaaga pidades jalgpalli maailmameistrivõistlusi kaks tuhat kuusteist silmas, et me peaksime tegema koostööd, sest terrorismi vallas võib midagi juhtuda. nii et, et me otsustasime kakskümmend neli tundi päevas, seitse päeva nädalas sellega tegeleda ja mitte midagi ei juhtunud. jah aga mis nüüd puudutab seda juhtumit, siis siin me ei ole saanud äh, mingit vastust, me üritame ennetavalt midagi teha. et äh, me äh, saaksime tegutseda, kõik juhtus loomulikult pärast, aga meie oleme valmis ja sellist süsteemi tuleks arendada. ma ei ole küll kindel, et Euroopa Parlament siin võidab, aga inimeste mõttelaadi saab muuta, sest minu meelest praegu on kõige otsustavam ja olulisem just inimeste mõttelaadi muutmine aitäh, härra Montonier, kas te meile veel midagi öelda? ei, ei soovi. aitäh. siis veel kakskümmend sekundit Anna Komessile äh, härra Köös, te rääkisite vigast, te rääkisite siin Panamast. millest need, millest need vead tulevad? kas äh, rahapesu on äh, kuidagi äh, valesti defineeritud neljandas rahapesudirektiivis, mis võimaldab, et seda, et raha läheb näiteks ettevõtete direktoritele ja mitte nendele tegelikele inimestele, kes nende taga on. ma ütlesin, et meil oleks tegelikult vaja maksuparadiiside nimekirja, ütleb härra Klees. ja kui me Äh, äh, meil oleks äh, parem ettekujutus nendest riikidest, siis me saaksime ka paremini rakendada meetmeid. ma, Roku võeti sellest nimekirjast näiteks ära. aga seal nõutakse sellest nimekirja panekaks inimestelt endiselt kas gaasi või elektriarved, tegemist on aga isikuandmetega, mida ei saa esi-, esitada aitäh. ja palun, härra De Koster. tahaksin midagi lisada. ma otsin sellest nimekirjast asjatult ühte nimekirja, võib-olla Euroopa, ühte riiki. võib-olla Euroopa Parlament saab äh, siin, äh, miks Nõuet siin ei ole? miks seda riiki selles nimekirjas ei ole? Äh, jah, sellepärast, et äh, nemad on ka äh, Mossack Fonsecaga seotud. Äh, jah, see on üks lünkadest, mida me peame otsima ja ma olen täiesti nõus, et Ameerikas võib-olla advokaadid teevad oma tööd paremini kui Panamaas advokaadid, aga me peame üritama siin midagi leida. ma tahaksin äh, kõiki kogu südamest tänada, tahaksin tänada meie nelja esinejat. meil äh, toimus väga huvitav mõttevahetus, saime olulist äh, infot ja tahaksin kolleege tänada ka distsiplineeritud käitumise eest selle kuulamise teises osas ja tahaksin veel kord lisada, et kolmapäeval kell üksteist 11 Äh, tuleb siia professor Joosef äh, Stiglitš, kes on, äh, juhatab ekspertide komisjoni, mis tegeleb Panama paberite küsimusega ja meil on võimalik temaga siis poolteist tundi mõtteid vahetada ja siis on seitsmendal detsembril siin härra Moskovitši ja Malta ja Slovakkia esindajad Äh, siis räägime jällegi maksuküsimustest ja seejärel äh, uuel aastal äh, toimuv, astume siis oma uurimises järgnevaid samme. niisiis aitäh, koosolek on sellega lõppenud, esimees tänab ka tõlki ja soovib kõigile meeldivat õhtut. <laughs> Good. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça va Ça va et vous Ça va et vous Vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous